mulle just praegu öeldi, et ma pean täna hommikul siin olema ning pikema ootamiseta hakkame tööle ja katsume võimalikult kiiresti edasi liikuda, ma vabandan veel kord hiljaks jäämise pärast. härra Tavares palus, et tema raportit arutatakse pärast äh, inimõiguste raportit äh, umbes kell üksteist pärast äh, seda oleme, kui oleme arutelusid pidanud Küprose ministri Kosaku Markulisega. pärast seda arutame ja, ja kui ma, ja digitaalse vabaduse strateegia äh, raporti arutamine lükkub edasi okay,. So so I have the pleasure of, of introduction. mul on hea meel teile tutvustada äh, Saara Cliffi, kes on üleminekuriikide kes on ÜRO abipeasekretär. ja ta räägib üleminekuriikide toetamisest meiega. tere tulemast teile. ja ta räägib meiega erinevatel teemadel. Τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Κλειφ. Ξανά... Nyt sõna proua Cliffile. ja ma vabandan veel kord selle pärast, et ma hiljaks jäin, palun. suur tänu teile. suur tänu võimaluse eest eh, teiega arutada eh, tsiviilsuutlikkus eh, küsimust eh, ÜRO-s, see on väga oluline teema, mis on seotud sellise, sellega, et me saime aru sellest, et kui me ei suuda toetada eh, tugevaid kohalikke riigisiseseid institutsioone, mis on siis seotud poliitilise esindusega, politseijõududega, kohtute koostööst kohtunikega, eh, mis annab eh, kodanikele õigustunde, samuti, eh, samuti ka majanduslikke institutsioone, mis suudavad mingisugust majanduslikud tasakaalud garanteerida. kui me neid institutsioone üleminekuriikides ei toeta, siis üleminekuprotsessid neis riikides ilmselt ei osutu edukateks. me toetame seega riiklikke institutsioone sellistes riikides nagu Liibüa, Jeemen, Libeeria, Haiti, Ida-Timor ja nii edasi. no oluline osa meie jõupingutustest ning samuti oluline osa meie äh, poliitilisest vahendustööst ja rahukaitse äh, tegevusest, see on väga oluline, neil on väga oluline roll meie tegevusest, kuid samas ei ole piisav selleks, et äh, et äh, garanteerida, et üleminekuriikides üleminekuperioodi vältel konflikt ei taaskäivitu. see on, sellega ongi seotud meie, ähm, meie algatused. meil on viis erialgatust äh, riikliku võimekuse tõstmiseks, äh, see saab poliit-, see tähendab poliitilist võimekust, õigusriiki, majandust, taaskäivitust, töökohtade loomist ning samuti ka äh, Äh, põhihaldusküsimuste lahendamist. see on algatus, mida, äh, mille koha pealt oleme kibedate kogemuste läbi õppinud näiteks Ida-Timoris või Afganistanis ja Iraagis. mõned neist äh, olid seotud tehniliste mudelite sissetoomisega äh, Eh, teistes ühiskondades. väga raske on eh, istutada institutsioonist riigist teise. samuti puudutab see eh, tsiviilsuutlikkuse kasvatamist ja kodanike usaldatuse suurendamist ning samuti ka poliitikute võimekuse suurendamist nendes riikides koha peal ja me sealjuures mitte aluseks seades meie endi tihti liialt kõrgeid ootusi. nii et tsiviilsuutlikkuse initsiatiiv tegeleb kolmes eh, valdkonnas, me üritame toetada konkreetseid riike, me üritame partnerlust käivitada kogemuste ja eksperdi mm -hmm tegevuse jagamiseks ning samuti toetame reformi ka ÜRO enda süsteemis. ma tahaksin need kolm valdkonda kiiresti üle vaadata, võib-olla, võib-olla ka eh, rääkides sellest, mida oleme näinud siin viimase kolme päeva jooksul, millised on meie ühised väljakutsed. mis puudutab riikide kaasamist viimase aasta jooksul, siis e, oleme Eh, toetanud üleminekut Libeerias, Liibüas, Cote d'Ivoire'is, Lõuna-Sudaanis, Haitis eh, ning samuti ka Ida-Timoris. me hakkame ka Jeemenis üleminekuprotsessi toetama ning Renate Teran, kes on minuga täna kaasas, tema on tegutsenud Süürias monitooringu eh, jälgimismissioonidel ning mõningad õppetunnid on olulised nii ÜRO kui Euroopa Liidu jaoks. eriti puudutab see institutsioonide ülesehitamist. kõigepealt on selgunud vajadus poliitiline turvalisus paika panna, panna paika vahendid selleks, et toetada kohalikke institutsioone jätkusuutlikul viisil. näiteks on viimaste aastate jooksul olnud eh, katseid eh, toetada rahujõudusid, toetada Eh, kohtuid, et eh, kohalikku julgeolekut jätkusuutlikul viisil eh, toetada, kuid need jõupingutused on läbi kukkunud erinevatel hetkedel, erinevatel põhjustel, sest rahujõudude ülesehitamised ei olnud seotud jõupingutustega õigussüsteemi ülesehitamiseks. sest isegi kui politsei õigussüsteem kokku viidi, ei olnud, ei olnud Libeeria valitsusel äh, pikaajalist eelarvet selleks, et politseinike palkasid maksta ning samuti ka kohtuteenistujate eh, palkasid maksta. nii et eh, oleme eh, tegutsenud ÜRO poolt poliitiliste kui ka julgeolekualaste ekspertidega, et Libeeria suudaks kokku viia Eh, nii julgeoleku kui kohtujõudude tegevuse ning samas garanteerida ka, et eelarve oleks piisavalt pikalt paika pandud. see puudutab ka eh, valuutafondi ja Maailmapanga poolset toetust. teiseks eh, on vaja õigesse faasi, õigesse sammu seada meie tegevus, et võttes arvesse poliitilisi probleeme koha peal. selle komisjoni liikmed kindlasti teavad, et poliitilised tsüklid on otsustamise langetamisel võtavad kauem, kui me oodata oskame ja seda eriti riikides, kus on valitsenud kriis, kus äh, äh, poliitiline eliit ei ole äh, harjunud riigi juhtimisprobleemidega kokku puutuma. nii et me peame selle probleemiga tegelema Liibüas me võtsime mitmes, mitmefaasilise äh, missiooni planeerimislähenemise omaks äh, ning äh, otsustasime, et me peame kohapeal tegutsema ja laseme samas liibüalastel paika panna oma poliitilise arenguprotsessi, et nad suudaks, et nad suudaks ise planeerimisel osaleda. üks kolmas õppetund, mis on oluline eh, ÜRO jaoks ja võib-olla ka Euroopa Liidu jaoks, on suurenenud huvi partnerlise eh, tõstmiseks eh, suutlikkuse kasvatamiseks Põhja- ja Lõunariikide vahel. ma võin näite tuua äh, just Araabia kevade riikidest ja nende üleminekuprotsessist. Neis äh, riikides on näidatud üles äh, suurt huvi Euroopa äh, üleminekuprotsesside vastu. nii et nad tahavad teada, kuidas näiteks julgeolekujõud panna tervet rahvast teenima äh, et äh, julgeolekujõud ei esindaks enam ainult diktatoriaalset režiimi, kuidas äh, toetada iseseisvat kohtuvõimu ja nii edasi. Nad on näidanud üles äh, suurt huvi Euroopa Liidu üleminekuperioodi vastu nii Ida-Euroopas kui ka näiteks Hispaanias või Portugalis. Nad on öelnud ka seda, kui oluline on nende jaoks Ehm, toetuse saavutamine piirkonnast endast, see näiteks tähendab eh, ka eh, võõrkeeleoskuste parandamist, praegusel hetkel on eh, seal neis ühiskondades inglise, prantsuse keele rääkijate arv väga väike, samuti peaks, on oluline kohalikku konteksti tunda. ning et meie oleme mõelnud selle peale, kuidas sellist tüüpi äh, toetust paika panna, mis tooks kokku Põhja- ja Lõunariigid, need riigid, kus on eh, traditsioonid heade institutsioonide ülesehitamisel ning samas kogu aeg kohale ka eh, kohalikud naabrid, kes tunnevad kohalikku konteksti kõige paremini. nii et äh, Äh, oleme arutanud võimalik äh, koostöövarianti Põhja- ja Lõunariikide vahel üleminekuperioodil. üks näide sellest äh, on Lõuna-Sudaani programm, kus Norra valitsus teeb koostööd Uganda, Etioopia ja Keenia valitsustega, et, et riigi haldussüsteem üles ehitada nii et see on veel üks näide Põhja-Lõuna partnerlusest. teine oluline töövaldkond puudutab just eksperdi, eh, eksperdikogemuste jagamist ning siin me sooviksime käivitada platvormi, mis, mis eh, oleks siis äh, kogemuste jagamine nii valitsus, haldussüsteemide kui vabaühenduste poolt, mis on tegelenud äh, konfliktijärgsete äh, probleemide lahendamisega. ning äh, siin on kaks olulist põhimõtet. kõigepealt oluline on mõte, et ÜRO ei peaks selle asjaga ise tegelema ning need institutsionaalse ülesehitustöö on väga laiapõhjalised, meil ei ole piisavalt eksperte oma töötajate seas ning teiseks me peame tegema koostööd riikidega, mis, millel on traditsioon konfliktijärgsete küsimuste lahendamiseks, kas on siis nende enda sisemiste küsimuste lahendamisel või siis nende välistegevuse raames. nii et meie platvorm on, selle nimi on Catmatch ning see on väga lihtne e, idee, kui e, ÜRO-l poole pöördutakse e, suutlikkuse tõstmise küsimustel, on olemas selliseid riike, mis soovivad suutlikkust tõsta, nii ka selliseid riike, kus on võimalik selliseid kogemusi jagada, siis meie süsteem äh, annab äh, erinevaid võimalusi eksperti nõustamise saamiseks. nii et äh, on võimalik, on võimalik erineval viisil nõustada riike, kes soovivad suutlikkust tõsta. nüüd ÜRO reform. nagu kõigil teistel organisatsioonidel on meil vaja oma menetlused üle vaadata, et ne, olla kindlad, et nad on piisavalt kiired, et nad suudavad äh, abi ja toetuse taotlustele kiirelt vastata, et nad on paindlikud piisavalt ja suudavad kohanduda äh, riikide erinevate vajadustega. ning üks äh, aspekt, mille võin esile tõsta, sest see on omane kõigile suurtele institutsioonidele, Äh, on äh, see, et me üritame kokku tuua erinevad, erinevad, äh, erinevad ähm, valdkonnad, erinevate valdkondadega ehk siis ähm, arenguabi ja rahuvalve küsimused, toome kokku inimõiguste rahuvalvajate ja arenguprogrammi töötajad. Nad tegid oma tööd seni väga eraldatult näiteks politseijõudude ülesehitamisel, õigussüsteemide ülesehitamisel ja nii edasi. nii et äh, oleme üritanud teha kõik selleks, et äh, abi ei oleks äh, killustatud, et see tõesti toimiks sellistes äh, riikides nagu Libeeria, Liibüa või Cote d'Ivoire. nii et see oleks minu poolt kõik, kas kellelgi on küsimusi? να ευχαριστήσω πραγματικά την κυρία Κλήφη. Οποία... Suur tänu, suur tänu proua Cliffile. suur tänu tema väga huvitava ja tähtsa informatsiooni eest, mida ta meile andis. me alustame arutelu ja annaksin kõigepealt sõna härra Leinele, palun. Ju Lainele, palun. suur tänu suur tänu selle ettekande eest, ma arvan, et äh, see komisjon siin ja kogu Euroopa Parlament äh, tõesti on väga palju äh, panustanud tsiviilsele ülesehitustööle. Euroopa Liit on nii-öelda pehme jõud, tegemist ei ole üksusega, mis peaks sõdu, vaid pigem üritab rahumeelseid asju lahendada on selge, et äh, ükskõik, kas äh, peetakse sõda relvadega või mitte, väga tähtis on, et äh, väga tähtis on, et siiski pärast taastataks rahu ja me teame, et rahu taastamine ei ole väga lihtne. kuidas need asjad ÜRO-s toimuvad? ma tean, et kokkuleppele jõudmine valitsustega pole väga lihtne. kuidas te riiki sisenete, kas teil on mingi leping selle riigiga või kuidas te seda korraldate? siis kuidas toimub koostöö Euroopa Liiduga, ka meie oleme oma tööd üles ehitamas ja meil on erinevad võimalused äh, välispoliitika kaudu, arengupoliitika kaudu neid protsesse mõjutada vahel arvatakse, et välispoliitika ja arengupoliitika on omavahel konkurendid, nii see küll ju pole. siis teie kogemused äh, Ida-Euroopast, varem võib-olla ka Portugalist ja Hispaaniast. Need on Euroopa Liidu kogemused, aga teie rääkisite siin Libüürias, Liibüast, Alžeeriast äh, ma ei usu, et teil on võimalik Euroopa Liidust õppida, sest need riigid on küll hoopis teistsugused, nii et äh, kas tõesti on võimalik üleminekult kommunismilt demokraatiale midagi õppida ka Liibüa, Alžeeria ja ülejäänud äh, Põhja-Aafrika riikide jaoks? suur tänu, kolleegid. äkki küsiksime kõik küsimused korraga ära, siis saab Sara Cliff kõikidele neile küsimustele ka korraga vastata jah, suur tänu, ütleb proua Lösing, tegemist on väga tähtsa humanitaarse ülesandega ja kõikides nendes riikides, kus te töötate, olete te tõesti lugupidamise ära teeninud, sest tegemist on väga raske küsimusega. täna räägime me tsiviilsetest algatustest, kodanikuühiskonna algatustest. ma oleks tahaksin kolleegile natuke vastu rääkida ja öelda, et ma pole temaga päris nõu. ma ei tea, kas Euroopa Liit nüüd tõesti on ainult tsiviilne liit ja et kas Euroopa Liidu välispoliitika on tõesti ainult tsiviilne välispoliitika. ma ei taha selle üle siin vaidlema hakata, lihtsalt ääremärkusena ütlesin seda. Te rääkisite siin ise ka kõikehõlmavast lähenemisest kuidas te selle kõikehõlmava lähenemise puhul tsiviilsõjalist koostööd jagate ja milline väärtus ja osakaal on äh, sõjalisel poolel. sest see on ju kindlasti olemas ja ka äh, julgeoleku ja kaitse allkomisjon on need aspektid välja toonud. tahaksin teie käest küsida, kas asjad on nüüd muutunud meil on Haitiga väga palju kogemusi ja Haiti puhul üheks kogemuseks on see, millest ka mina olen lugenud, et enne viimast katastroofi oli juba terve rida katastroofe Haitil ja maailma Toiduprogrammi raporti kohaselt kahe tuhande kaheksanda aasta näljakatastroof, mis endaga suured mässud kaasa tõi, et seal Äh, näljakatastroofi ärahoidmiseks oleks olnud vaja ainult üheksakümmend kuut miljonit dollarit. Äh, Nusta aga igal aastal kuussada miljonit äh, dollarit lihtsalt lasi tuulde, nii et te näete mõlema arvu suhet, minu arvates on tegemist väga kahtlust äratava küsimusega ja tahaksin teada, kas tulevikus on mingeid muudatusi loota kogemused Iraanis, Afganistanis ja Haitil näitavad, et äh, tsiviilsest sekkumisest äh, üksi ei piisa. tsiviilne sekkumine ei ole jätkusuutlik äh, selleks, et koha peal tsiviilseid äh, algatusi toetada. mitte ainult sellepärast, et ettekujutused tsiviilsest pädevusest äh, tsiviiltööst on erinevad, vaid ka sellepärast, et äh, tsiviilstruktuure vähendatakse. peale selle räägitakse sellest, et tuleb äh, koduriigi majandust toetada ja minu viimane küsimus olekski, et kui me räägime Afganistanist, siis on seal välismaised ettevõtted, mis ehitavad kaevusid, välismaised ettevõtjad saavad oma töötasu ja kohapealset majandust üldse ei toetata ja kui vaadata Iraani, vabandust, Iraaki, siis Iraak on tegelikult veel kord kinnitanud, et tegemist oli suure katastroofiga. nii et ma tahaksin teada, kas te neid kogemusi ka kaasate et on lühiajalised, keskpikaajalised ja pikaajalised algatused ja ka väga pikaajalised algatused, et äh, neil on erinev iseloom ja et need kõik peavad ka kohalike inimeste sotsiaalseid ja sotsiaalmajanduslikke huvisid teenima. aitäh! suur tänu, härra Semke, palun! mina sooviksin kõigepealt äh, esinejat tänada kogu info eest, mis ta meile esitas ning äh, minu küsimus on pisut teisest vallast. me teame väga hästi, et äh, konfl-, äh, konfliktid on väga pikaajalised, tegemist ei ole konkreetsete lahingutega, mis kõik otsustavad, vaid kui meil on tegemist ränga kriisiga, Eh, siis tihtilugu kestab see väga kaua eh, ning sellisest kriisist väljumine kestab samuti väga kaua. Eh, siit ka minu küsimus. milline on ÜRO suutlikkus niisuguses olukorras, milline on see potentsiaal, mis ÜRO-l on? milline on personali suutlikkus, mida konkreetselt suudab ÜRO teha? millised on need meeskonnad, mida koha peale saadetakse? milliseid eksperte saadetakse ja milliseid eksperte on vaja näiteks õigusvaldkonnas. aga näiteks ka, milliseid eksperte on vaja selleks, et tagada veevarustus kas see tegevus on ka rahaliste vahenditega kaetud? tegemist on pikaajaliste projektidega, selleks on vaja palju personali ning selleks on vaja ka vastavalt palju rahalisi vahendeid. kuidas lahendatakse probleeme seoses ÜRO eelarvega? οι αγορητές, οι ομιλητές να μου επιτρέψετε να δώσουμε nüüd on esitatud juba mitmeid küsimusi eh, ning ma annaksin sõna proua Cliffile, et ta saaks vastata neile küsimustele ning seejärel järgneb teine küsimuste voor. Perfect, thank you, chair. suur tänu, härra esimees kuidas ÜRO töötab ja kuidas näeb välja meie koostöö valitsustega? ÜRO esindused on kahte laadi nendes riikides, peaaegu kõikides maailma riikides on meil olemas esindused, mis tegelevad arenguabiga ja arenguabi andjad on seal alati kohapeal ja nende töömeetod on see, et nad töötavad välja strateegia siis, kui valitsus nende poole pöördub. ja siis on terve rida prioriteete, mis on paika pandud. kui need äh, esindused on riigis, kus on kriis, katastroof või ähm, mingi riigipööre, siis tuleb neil esindustes võimalikult kiiresti reageerida. Nad peavad konflikti analüüsima ja tegema ka ennetavat tööd, juhul kui kriis on võimalik. ja nende töömandaati annab neile julgeolekunõukogu kas on tegemist siis eriesindajaga või lepitusega, see oleneb alati kriisi iseloomust, nii et nende tööle mandaadi andjaks on äh, julgeolekunõukogu, mitte selle riigi valitsus, kus nad on tegevad. nüüd tsiviilsuutlikkuse puhul tuleb äh, valitsusel esitada taotlus selleks, et me saaksime oma tööd alustada. sellepärast, et äh, see ei ole valimisvaatlejate saatmine või üksuste saatmine, kui on vaja suutlikkust üles ehitada, siis on seda võimalik teha ministeeriumites tõesti ainult siis, kui valitsus on selleks taotluse esitanud, juhul kui soovitakse olla edukad, nii et äh, Nende lähetuste puhul on meil siis tõesti ka väga pikad läbirääkimised valitsustega, et mida neil täpselt vaja on ja kuidas seda teha. meil on ka väga tihedad koostöölepingud ja koostöösuhted Euroopa Liiduga. toon paar näidet meil on näiteks konfliktijärgne vajaduste analüüs, seda me teeme koos Euroopa Liiduga ja seda kasutatakse praegu Jeemenis selleks, et Jeemeni ühiskonda aidata läbi viia ähm, rahvusliku dialoogi ja prioriteedid paika panna. ka rahuvalve tsiviilsel poolel teeme me koostööd kriisi ohjamise alal oleme pikalt koostööd teinud äh, Euroopa välisteenistusega selleks, et äh, oleks võimalik äh, välja selgitada, milliseid eksperte on meil vaja selleks, et üleminekuriike toetada, nii et see koostöö on olnud väga tähtis. siis tsiviilsõjaline koostöö see on ka tegelikult äh, väga iseloomulik sellele, kuidas me oma tööd plaanime. meil on ähm, lõimumisalane koostööprogramm äh, IMPP, IMPP, see on äh, selline programm, kus poliitika, sõjavägi, politsei äh, arenguasutused, inimõiguse küsimused, kõik tulevad ühe katuse alla kokku. näiteks rahuvalveoperatsiooni puhul on see tähtis ja, ja siis erinevad pooled lepivad kokku, kes kuidas äh, reageerib. Te küsisite Haiti kohta ja näljakatastroofi kohta ma arvan, et äh, rahvusvaheline areen on äh, õppinud, et me peaksime vastupanu suurendama, mitte lihtsalt äh, teatud katastroofi osadega võitlema. ja looduskatastroofid on üks osa, me teame, et äh, Haiti oli palju haavatavam äh, pärast äh, maavärinad, sellepärast et äh, ei olnud äh, korralikke strukte-, struktuure, mis oleks riiki vastupidavaks muutnud. kuid on ka inimkäe läbi tekkinud katastroofe, näiteks konfliktide puhul, kus tuleb kasutada allik-, mahukaid vahendeid rohkem selleks, et äh, läbi viia sisemist lepitust, äh, vältida konfliktide kontrolli alt äh, väljumist ja see on tihti ka tasuvam kui lihtsalt anda abi pärast seda, kui katastroof on juba puhkenud Te küsisite ka majanduse kohta, majanduse elavdamine ja töökohtade loomine on üks kõige tähtsamast viiest valdkonnast, millega meie tegeleme. üks valdkondadest, mis toetab äh, väga lihtsal alusel äh, ühiskonna ülesehitamist. kui inimestel ei ole töökohta ja raha selleks, et oma perekonda ära toita, siis nad ei usu ka rahuvalve äh, rahuvalvesse, nii et seetõttu me pöörame sellele valdkonnale väga tähtsat äh, Äh, väga suurt tähelepanu. tegemist ei ole lihtsa ülesandega, väga paljudes maailma regioonides on väga raske uusi töökohti luua, aga just äh, siirderiikides on need jõupingutused ennast äh, ka tõesti väärt. ja nüüd see küsimus, mis esitati Euroopa Liidu ülemineku õppetundidest ja kas neid õppetunde võiks kasutada teiste liikmesriikide puhul Teil on tõesti õigus, kui te ütlete, et on olnud riike, kus on olnud kodusõda, ja et need erinevad väga palju nendest riikidest, kus on olnud totalitaarne režiim. nii et seetõttu võiks võib-olla arvata, et äh, Euroopa kogemused on tähtsamad Tuneesia jaoks ja vähem tähtsad Liibüa jaoks, sest seal on tegemist pigem kodusõjaga. kuid peaaegu alati on nendel üleminekuprotseduuridel sarnaseid elemente nagu näiteks siis, kui ma esimest korda pärast Araabia kevadet Põhja-Aafrika riikides käisin, siis peaaegu igalt poolt küsiti minu käest, et mida te teete konfidentsiaalsete dokumentidega, nii et see on näiteks üks väga tähtis küsimus. võib-olla kui teistes valdkondades on olukord erinev, siis siiski on ka alati kattuvaid valdkondi. ja viimane küsimus, mis mulle esitati ÜRO suutlikkus ja see, mida meie, millist abi me suudame anda. humanitaarkriisi puhul oleme me võimelised kohe ja kiiresti reageerima, meil on eraldi üksus, mis pakub abi humanitaarorganisatsioonidele äh, me aitame neil koondada nii-öelda klastreid, kes annavad veeabi, kes toiduabi, kes haridusabi. tegemist on vabaühendustega ja tihti tehakse väga tihedat koostööd Euroopa Vabaühenduste ja humanitaarabi peadirektoraadiga Euroopa Komisjonist. rahuvalve puhul on olnud lihtsam meie arvates nii kasutada sõjalist äh, varustust, äh, sest äh, see läheb kiiremini kui tsiviilsuutlikkuse kiiret kasutamist, aga see on lihtsalt niimoodi olnud. ja annan nüüd edasi oma kolleegile, kes oskab sellest tähtsamalt, lähemalt rääkida. ja tere hommikust, ma räägiksin teile natukene äh, meie vahenditest äh, ja ütlen teile kohe alguses, et meil ei ole mingit kindlat meetodit ÜRO-s, kuidas õiged inimesed leida. me pöördume kolme erineva poole poole ja mulle tundub, et see on natukene teistmoodi kui Euroopa Liidus. me oleme kasutanud äh, sama meedet nagu Euroopa Liit, aga meie oleme seda kasutanud juba kuuskümmend aastat, et me pöördume oma liikmesriikide poole. aga vastupidiselt Euroopa Liidule kasutame me ka ÜRO personali rahuvalveks. meil on äh, väga palju tsiviilpersonali, keda on võimalik saata esindajatena. me ei esinda kunagi mitte ühtegi eh, liikmesriiki, mitte ühtegi huvigruppi, meie oleme lihtsalt rahvusvaheline teenusepakkuja. nii et eh, operatsioonide korraldamisel me tegelikult sõltume ÜRO personalist või siis, eh, või siis samamoodi oli see ka Haiti katastroofi puhul. meil on ka kiired meetmed, kus me kasutame liikmesriikide abi, eriti just humanitaarabi puhul. me kasutame liikmesriikide kiirreageerimisüksuseid, aga me oleme loonud ka oma kiirreageerimisüksused äh, ja see on jällegi vastupidiselt Euroopa Liidule. meil on politsei kiirreageerimisüksus, äh, samamoodi on meil ka äh, väikene üksus, mis tegeleb äh, justiitstöö ja nii-öelda parandustööga, nii et meil on niisugune ähm, äh, personal, seda ei ole küll palju, kes sellega tegeleb. me keskendume põhiliselt äh, just eriliste ekspertide leidmisele äh, teatud riikides selleks, et seal oleks võimalik riiklikke institutsioone üles ehitada. meie ei ole näiteks ÜRO-s mingid valitsuste toimimise osas, meie ei ole kunagi valitsusi moodustanud, me ei ole kunagi olnud kaasatud rahvusliku poliitilise protsessi ülesehitamisse nii et meie töötame välja mehhanisme, millega meil oleks võimalik äh, pöörduda valitsuste poole ja neid toetada. nii et meil ei ole sellist ühte tüüpi mehhanismi ja see tegelikult on ka põhjus, miks Euroopa Liidus on natukene teistmoodi see ühine kaitse- ja julgeolekupoliitika üles ehitatud. meil on veel kolm sõnasoovijat. suur tänu suur tänu teile selle eest, et te meile siia selle ettekannet tulite tegema. Te mainisite Liibüat kui riiki, millele erilist tähelepanu pööratakse. nagu te teate, on tegu Euroopa naaberriigiga, ta on väga oluline riik ja Euroopa riikidel on seal, riikidel oli seal väga suur roll, et hoida ära suuremat sorti verevalamist Gaddafi režiimi langemisel, me sooviksime, et te räägiksite pisut pikemalt sellest, Ehm, mida eh, praegu, mis praegu toimub, millised on teie milline on teie koostöö Euroopa Liiduga, tegu on ju praegusel hetkel riigiga, millel on väga suured julgeolekuprobleemid, nagu me täheldasime eh, terroristliku rünnaku käigus eh, Ameerika Ühendriikide saatkonna vastu, väga palju on rahvamiilitsaid, kelle käes on väga suur hulk relvi, nii et äh, me peame aitama neil ühtlasi ka eh, piirikontrolli tõhustada, ma sooviksin, et te räägiksite, räägiksite pikemalt Liibüast ning eh, kuidas ÜRO tegevust mõjutab praegune finantskriis, eh, mis paljud liikmes, riiki, paljudel riigi, liikmesriigid, kes traditsiooniliselt teid toetavad, vähen-, mõjutab nende võima-, võimalust teie tegevust toetada kuidas on võimalik tegutseda praeguse eh, finantskriisi käigus, mis mõjutab nii paljusid lääneriike, aitäh. proua Jaaku Saari, palun. kiitoksia meelekiidusest äh, eh, alustus. suur tänu teile teie väga huvitava eh, ettekande eest. ÜRO probleem on selles, et Euroopa Äh, ÜRO ja Euroopa Liidu probleem on see, et edusammud ei jõua meediasse ja, ja äh, läbikukkumised siiski ei tohiks unustada seda, mida ÜRO tegi näiteks Ida-Timoris, kus tema tegus oli väga edukas, kuid ma tahaksin küsida demokraatia kohta. kui palju kultuurilist äh, tundlikkust oleks meil vaja, kui palju on vaja tunda olukorda koha peal? näiteks Aafrikas on selliseid riike, kus äh, demokraatia toimib, kuid see on väga erinev demokraatia, sellest demokraatiast, mida meie oleme harjunud demokraatiaks äh, pidama. Nende parteisüsteem ei ole kunagi selline, ei ole selline olnud, nagu meie oma ja ka ei muutu selliseks. millise, milline on teie nägemus demokraatiast äh, ja mitmekesisusest, kuidas sellega kohanete? härra Scholz, palun suur tänu. meil on siin juba heaks tavaks saanud äh, äh, mõtteid vahetada äh, ÜRO asepeasekretäriga tsiviilsuutlikkuse osas. nii et meie muidu külastame varsti ka New Yorki ja, ja võib-olla seal võib mõttevahetus jälgida kaks küsimust mõttevahetus näitab, et kui tegu on konkreetsete juhtumitega, siis äh, tuleb äh, arutada probleeme ja väljakutseid ning äh, mina sooviksin teada seda, kuidas tasakaalustada siis seda olukorra tasakaalustamist ähm, poliitiliselt ja majanduslikult. me räägime siin Euroopa Liidu koostööst, kuid äh, ilmselt äh, ei ole koostöö lihtne, võttes äh, arvesse üldisi arutelusid ka näiteks Peaassambleel ning arutame konkreetset olukorda ühes või teises riigis, kuidas äh, lepitusprotsessi näiteks äh, läbi viia äh, piirkonna riikides. Äh, mis toimub näiteks Somaalias või mujal? kas näiteks suudetakse üles ehitada selliseid struktuure, mis aitavad riigisüsteemi uuesti üles, uusi, uuesti taastada, kui me lähme mõnda teise piirkonda Äh, äh, mõnes piirkonnas on võib-olla ameeriklased parem valik, teisel pool jälle eurooplased. kuidas te suudate väl-, leida eksperte, kes tõesti suudavad jätkusuutliku, kestva kodanikuühiskonna ülesehitamisele oma panuse anda. teiseks, milline, kuidas kaalukaus praegu? sest äh, sest tuleb oma äh, tegevus äh, kokku viia. millised äh, on teie koostöökogemused rahvusvahelise kriminaalkohtuga? kuidas teete koostöö institutsioonidega, kes otsivad inimesi, kes, ähm, keda, see on korda saanud äh, kuriteod ja keda otsitakse taga, aitäh? Kirjan Koomas. proua Koomas, palun. See you, Sarah, and in this particular position väga tore on sind siin näha, Saara. ma tean, kui kvalifitseeritud sa oled ja kui suured on sinu kogemused äh, me ei unusta kohe kindlasti seda raportit, äh, mida sa ÜRO ees esitlesid just õigusriigi põhimõtete kohta arengupoliitikas. Äh, tahtsin sinult küsida läht-, lähtudes sellest, mida kolleeg Milan Moniba Liibüa kohta ütles, et kas sa võiksid rääkida ka öö, ähm, ülemineku kohtusüsteemist öö, äh, mitte ainult julgeolekust, veel natukene aega tagasi oli meil suurepärane esindaja, see oli Ian Martin, aga asjad lähevad kaugemale kriminaalkohtust, tegemist on küsimusega, millega tuleb ka siin tegeleda, aga see läheb tegelikult äh, kriminaalkohtu küsimustest kaugemale, sellepärast et kriminaalkohus ei ole kunagi kaasatud äh, mitte ainult äh, nendesse kohtuprotsessidesse, äh, kus äh, inimesed olid esirinnas, seal on sadu tuhandeid noori mehi, põhiliselt just naaberriikidest, kes on Benghazist ja Tripoli vanglatest põgenenud ja nendega tuleb ka tegeleda. ja mulle tundub, et selleks ei ole jõudusid ja struktuure nii et ma tahaksin teada, kas te tegelete selle küsimusega. veel üks riik, Afganistan. mitte keegi ei räägi enam Afganistanist, nagu Afganistaniga oleks kõik korras. nagu Afganistanis oleks üleminek lõpetatud. ja me teame, et olukord muutub järjest keerulisemaks ka sellepärast, et USA viib oma väed välja see võib muidugi tähendada seda, et ÜRO peab minema siiski sisse. ja kohtusüsteemi küsimused on väga tõsised probleemid Afganistanis. mõeldes ka tsiviilsuutlikkuse ülesehitamise peale, et millised on ÜRO plaanid selles valdkonnas. ja lõpetuseks arenguriik äh, kus on võimalused äh, tekkinud sellepärast, et diktaator just ära suri, Etioopia. ma arvan, et tegemist on riigiga, mille puhul ÜRO väga palju ei teinud. seda sellepärast, et äh, USA-l ja Euroopa Liidul oli väga vale poliitika selle riigi suhtes eriti oldi keskendutud äh, just arenguabile. nüüd on tekkinud nii-öelda sekkumisvõimalus, äh, me näeme, et äh, et arvamuse vabadust, ajakirjanduse vabadust pole seal ikka veel tagatud, üks mu sõpradest sattus veel eelmisel nädalal vanglasse. moslemite ja kristlaste vahelised konfliktid, mida kunagi varem ei olnud äh, nüüd aga, kui valitsus äh, sekkub moslemi liidrite äh, nimetamisse, on need pinged äkki tekkinud ja peale selle on ka õigusriigi põhimõtetega probleeme. tegemist on riigiga, mis teoreetiliselt on nii-öelda üleminekufaasis, nii et ma tahaksin teada, kuidas teie seda näete, kuidas te näete ÜRO rolli ja ÜRO tegevust äh, Etioopia puhul? tol lugu on Τον έχετε σημαντικά ερωτήματα να απάντηση. suur tänu, proua Klihv ja teil on nüüd sõna, teile esitati väga palju huvitavaid küsimusi, ma loodan, et te vastate neile ka. suur tänu, tegemist oli tõesti suurepäraste küsimustega ma alustaksin küsimusega, mis puudutas olukorda riigis ja siis tulen üldisemate poliitika küsimuste juurde. mis puudutab Liibüat, nagu te teate, rahvusvaheline kogukond sai küll sekkuda, aga julgeolekuprobleemid jäid. poliitiline probleem, poliitiline protsess oli selline, et võimalikult kiiresti oli võimalik püsti panna valitsus, mis oli legitiimne, mis sai koha peal teha otsuseid prioriteetide kohta. see on vahel väga keeruline periood rahvusvahelise abi andmiseks, sellepärast et me teame, et abi andmise tahe on küll olemas, aga seda ei ole võimalik teha, sellepärast et poliitiline protsess ei ole nii kaugel veel, et ei saa riik öelda, kus valdkonnas neil täpselt abi on vaja. mulle tundub, et nüüd on asjad hakanud liikuma, valitsus on moodustatud ja saab meile anda ka informatsiooni valitsuse ülesandeks on kõigepealt paika panna kõige tähtsamad prioriteedid ja siis ministeeriumites välja töötada selline tuum, ministeeriumites välja töötada tuumrühmad, mis hakkaksid nende ülesannetega tegelema. Need oleksid ülesanded siis esimeseks perioodiks sellisel kõige põhilisemal tasandil ja me teame, et äh, meil on küsi-, meilt on juba küsitud abi selleks, et äh, valitsust äh, üles ehitada me toetame poliitilist protsessi, see on meie prioriteediks. aga julgeoleku ja kohtusüsteemi äh, valdkond on meie jaoks väga tähtis, samamoodi nagu majanduse elavdamine ja töökohtade loomine. siis äh, praktiline lähenemine on väga tähtis, äh, seda nii kohtusüsteemi kui ülesehitamise puhul kui ka näiteks sellel siis, kui me räägime soolisest tasakaalust. ma tahaksin teid, proua Kumes, kiita selle eest, mida te Tibori puhul tegite. nii Liibüa kui ka teiste Põhja-Aafrika riikide puhul kohtusüsteemi küsimus on väga tähtis, sest see on olnud muutuste keskmes äh, ja ka avalik huvi on olnud selle vastu kõige suurem. nüüd on hakatud aru saama, et äh, kohtusüsteemi üleminekut ei ole võimalik korraldada poole aasta või aasta jooksul väga mitmetel põhjustel. esiteks sellepärast, et äh, meil on vaja korralikult üles äh, ehitada tõendite kogumise süsteem, süüdistuste esitamise ja prokuratuurisüsteem, aga kohtusüsteem on palju suurem, tuleb üles ehitada ka tegelikult selline sotsiaalne teadlikkus, et mis toimus, ühiskond peab olema ka nõus sellise ühtse süsteemiga nii et nendes riikides, kus me arvame, et me tegelikult oleme päris korralikult aidanud äh, üleminekuprotsessi äh, saata, siis see võtab siiski kakskümmend kuni kakskümmend viis aastat ja siiamaani me ikka veel oleme nõus tunnistama, et äh, aega on veelgi rohkem vaja. jah, praegu on võimalus anda sõnum, et selles protsessiga saab algust teha, et tegemist on pika protsessiga ja see kindlasti aitab ka sealset piirkonda. Renate, kas ma paluksin, et sa räägiksid natukene Afganistanist ja siis ma räägiksin üldistest poliitilistest küsimustest? suur tänu, suur tänu, et tõstatasite ka Afganistani küsimuse ja ütlesite, et Afganistan äh, kipub äh, äh ununema eriti just nende jaoks, kes seal kohapeal on, nemad teavad, et ülesanded on siiski väga suured. Afganistan on ikka veel suurepärane näide selle kohta, kuidas üleminekuperioodil on erinevad verstapostid. kui me räägime Afganistanist, siis me räägime tegelikult läänemaailmast ja sõjajõudude äratoomisest Afganistanis ja ISAF-i operatsioonist, aga tegelikult äh, üleminekuprotsess Afganistanis on äh, ka see, et meil tuleb valimised korraldada kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, nii et äh, see näitab ka, kui dünaamiline on see üleminekuprotsess ja see tegelikult näitab, kuidas on äh, pinged mõjutamas seda protsessi ühelt poolt paljud inimesed arvavad, et äh, sõjaväe äratoomisega ÜRO roll peaks tõusma, aga see ei ole täpselt see, mida afganistanlased meilt äh, loodavad. no ka need inimesed, kes soovivad võimu üle võtta. peale selle on siin ka eelarve küsimused, et kui äh, sõjajõud välja tuuakse, siis võib see tähendada seda, et arenguabi väheneb ka ÜRO poolt antav arenguabi ja Inama on praegusel hetkel Afganistanis kümmet kontorit kinni panemas. jah, nad on küll väikesed osaliselt nendest, aga sellegipoolest. see on suureks väljakutseks pärast seda, kui ISAF-i operatsioon lõpetatakse. Afganistani puhul suureks väljakutseks on see, et ei ole lihtne mitte ainult jätkusuutlikke vahendeid leida selleks, et majanduskasvu turgutada ja töökohti luua, vaid tegelikult, kuidas meie kohalolu mõjutab sealset olukorda. kohalik majandus on muutunud seetõttu, et rahvusvahelised jõud on olnud kohapeal ja kui nüüd rahvusvahelised jõud äh, uuesti tuuakse välja, siis tegelikult üks äh, tööstusvaldkond kukub kokku, see valdkond, mis pakkus näiteks transporti ja erinevaid teenuseid äh, nendele välisjõududele. nii et äh, me peaksime arvestama sellega, et see teenuse vakf, teenusesektor on selline, et üks seal töötav inimene tegelikult toetab üheksat kuni viiteist afganistanlast teistes sektorites. nii et me peaksimegi mõtlema selle peale, et kuidas seda äh, Äh, panust säilitada pärast sõjajõudude väljatoomist. mõtlen siin nii sõjalist äh, kui ka tsiviilset poolt, samamoodi ka inimõigusi ja valitsust. samal ajal aga me peame ka oma panuse üle vaatama siis, kui sõjajõud välja tuuakse. me peaksime andma afganistanlastele võimaluse ise oma riiki korraldada ja küsimus ongi, et kuidas seda teha võimalikult võrdselt ja võimalikult jätkusuutlikult. ma kardan, et me tihti unustame, kui palju edusamme on afganistanlased viimase kolmekümne aasta jooksul teinud äh, kolme erineva kriisi puhul, näiteks Afganistani eelarvekorraldus on kõige parem, kui võrrelda seda teiste sarnaste riikidega. nii et peale selle on väl-, on tekkinud selline suurenev kaader haritud inimestest, ärge unustagem, et äh, pärast kolmekümmend aastat sõda seitsekümmend protsenti inimesi Afganistanis olid kirjaoskamatud, nii et tõesti võimalustest on kinni haaratud. ja Siv õpetas meile ka väga tähtsa õppetunni. nimelt, et äh, äh rahvusvahelise sekkumise muutmine. Balkani riigid olid suurepäraseks näiteks, et kuidas see mõjutab kohalikku olukorda. ma seetõttu ma arvan, et Afganistan on meile suureks väljakutseks. ma arvan, et me peaksime keskenduma rohkem pikaajalistele projektidele, eriti just äh, turvalisuse ja julgeoleku tagamise puhul. suur tänu, Renata ja tulen nüüd tagasi ülejäänud väga heade küsimuste kohta, mida siin küsiti lähenemiste ja poliitika kohta. küsimus demokraatia konteksti kohta ja selle kohta, et milline mudel see on. see on alati huvitav vaadata, kuidas demokratiseerimisprotsess on toimunud ja ma arvan, et kui rahvusvahelisel areenil pannakse põhimõtted paika, siis tegelikult on väga vähe eksperimenteeritud erinevate mudelitega. nii et vist eeldatakse, et meil on vaja lihtsalt äh, valimisi, kus erinevad pooled saavad osaleda ja mitte kunagi ei mõelda selle peale, et millised on ülejäänud demokraatlikud äh, menetlused ja protsessid, mis ühiskondades äh, rolli mängivad mis puudutab nüüd seda platvormi, millest mina rääkisin, siis me üritame erinevate riikide kogemusi koguda. me üritame nende demokraatlikke näiteid äh, kasutada. see võib-olla ei ole kõige tavalisem näide, aga Botswana näiteks äh, võttis oma traditsioonilise süsteemi ja siis ka üritas naisi ja noori rohkem sellesse süsteemi kaasata meie näidete kaudu. see on suurepärane näide ja ma arvan, et me peaksime selliseid algatusi ja kaasamise meetodeid toetama. veel üks küsimus, mis on äh, väga palju arutelu tekitanud, nimelt demokraatliku esindatuse mudelid ja nüüd demokraatlik ja äärmuslik äh, vaesus ja äärmuslik ebavõrdsus. ka siin on äh, vaja vahel äh, hoolitseda selle eest, et demokraatlike menetlustega ei manipuleeritaks, eriti just siis, kui ühiskonnas valitseb äärmuslik vaesus või äärmuslik ebavõrdsus. Te küsisite ka liikmesriikide Äh, panuse ja ekspertide kaasamise ja erinevate panuste tasakaalustamiste kohta, eriti kui on kaasatud eksperdid erinevatest piirkondadest. ÜRO puhul me alati pöördume kõikide liikmesriikide puhul ja selgitame, millised on nõudmised, me näiteks ei ütleks, et ÜRO äh, missioon on ühe või teise liikmesriigi jaoks eeliseks või selleks, mida eeldatakse. kui esitatakse taotlus, siis otse loomulikult võib äh, see abivajav riik ka öelda, et äh, et nad toovad välja need riigid, millega on neil sarnasusi ja millest võib-olla võiks rohkem õppida. me tavaliselt üritame ka kohalikku ja piirkondlikku teadmist ja keeleoskusi kaasata sellesse ekspertiisi, mida me institutsionaalse reformi puhul tähtsaks peame. ja siin tuleb tagasi tulla selle punkti juurde, mida ma oma sissejuhatuses ütlesin nimelt Põhja- ja Lõunariikide partnerlussuhted äh, üleminekuperioodil. Need ei ole praegusel hetkel väga hästi esile tulnud. on teatud suurepäraseid näiteid Euroopa Liidu liikmesriikide koostöö vahel ja siis ka näiteks äh, lõunapoolsed Euroopa Liidu liikmesriigid on andnud abi ka kolmandatele riikidele üleminekuperioodil aga tegemist on väga harvade näidetega ja nüüd tulekski küsida, et kas seda võiks teha süstemaatilisemalt, sest on võimalik kõik Euroopa Liidu rikkalikud äh, suutlikkuse ja valitsuse ülesehitamise kogum kogemused äh, ja need ühendada siis piirkondliku teadmise ja keelteoskustega äh, abi vajavas piirkonnas ma arvan, et Euroopa Liidu üheks pikaajaliseks eesmärgiks on ka piirkondlike äh, institutsioonide toetamisega, ehk et tehakse koostööd Araabia liiga, Aafrika Liidu ja nii edasi ma soovin tänada kõiki kolleege, meie arutelu oli väga äh, viljakas, me saime proua Cliffilt ka väga konkreetseid vastuseid oma küsimustele äh, ning ma soovin teid tänada selle eest mõlemat, et te andsite, äh, te panustasite meie tänasesse arutelusse ning osalesite selles nii aktiivselt, aitäh!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 Ladies and gentlemen, we are going to continue our meeting. ja härrad, me jätkame. Eh, lähme nüüd päevakorrapunkti number nelja juurde. see on Albaania käsitleb eduaruanne. Eh, see on resolutsiooni ettepaneku esmakordne läbivaatamine ning eh, see on esimene äh, esimene raport, mis puudutab erinevaid laienemisalasse kuuluvaid riike. nagu te teate, möödunud nädalal tunnista, tunnustas komisjon Albaania tehtud edusamme ning tegi ettepaneku äh, Albaaniale kandidaatriigi saa-, staatuse andmiseks, äh, äh, mis sõltub sealjuures võtmereformide läbiviimisest, eriti just erinevate parlamendimenetluste ja eh, kohtusüsteemi reformi osas. ma annan nüüd sõna härra Huntisele, kes on meie raportöör. tema eh, esitleb meile oma seisukoha eh, komisjoni ettepaneku kohta, aitäh. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους και όλες. Όπως εξήγησε ο Πρόεδρος... Λόγω πέτω κολέγητ nagu esimees juba ütles, on tegemist esimese aruteluga selle raporti üle. niisiis, kõne all on Albaania eduaruanne ning komisjoni töö aluseks on ajakava, mis näeb ette, et täiskogule läheb see novembris, see tähendab, et sellest me siis lähtumegi kallid kolleegid. Te olete raporti kõik kätte saanud ning mina sooviksin teha vaid paar sissejuhatavat kommentaari. septembri alguses käisin ka ise Albaanias, see oli minu teine visiit Albaanias pärast seda, kui mind raportööriks määrati ning ma kohtusin seal mitmete erinevate poliitikutega, presidendiga, valitsusjuhiga poliitiliste parteide esindajatega, samuti ka ametiühingute esindajatega ning kodanikuühiskonna eh, esindajatega. lisaks sellele eh, olen ma teinud tihedat koostööd Albaania saatkonnaga Brüsselis. Eh, miks? ja ma sooviksin rõhutada, et kõik kohtumised leidsid aset väga avatud õhkkonnas ning see pilt, mis mulle avanes, Eh, näitab, et Albaania on tõepoolest väga avatud, eh, on väga huvitatud eh, kandidaatriigi staatuse saamisest, on teinud suuri edusamme ning tehakse tõepoolest väga tõsist tööd sellega, et nõuetele vastata kõikide arutelude juures me tõepoolest tuginesime väga konkreetsetele punktidele ning komisjoni ja pädevate ametnikega tegime me samuti väga asjalikku koostööd. nagu komisjoni esimees juba ütles, on edu aruanne volinik Füüle ettevõtmisel koostatud ning ma toetusin oma töös ka üle tehtud tööle ning need teemad, mida siin käsitletakse, on äh, edasiliikumiseks äh, väga olulised. Euroopa Parlamenti sooviksin samuti südamest tänada toetuse eest, sain sekretariaadilt raporti kootamisel, koostamisel väga suurt abi äh, ning ma rohkem ei puudutaks teisese tähtsusega asju, vaid tuleksin sisulise tuuma juurde. see edu, mida Albaania on saavutanud on aluseks ettepanekule, kus ma püüan eh, tõepoolest eh, selgelt välja tuua üksed konkreet-, üksikud konkreetsed eh, ettepanekud, siin on esitatud ka muudatus ettepanekuid, minu ettepanekute peamine sisu on see, et kui Albaania tõepoolest nõutud reformid läbi viib, võib omandada kandidaatriigi staatuse mulle on jäänud mulje, et peamiseks küsimuseks on meil eh, saavutatud üksmeel ning eh, see ettepanek, eh, mis Euroopa Parlamendi resolutsiooni tekstis on toodud, on äärmiselt oluline ka Albaania ametiasutustele, see on julgustuseks neile jätkata edasisi pingutusi ning me peame neile ka selgelt näitama, millised on need punktid, millele nad peaksid keskenduma. meie Euroopa Parlamendina valitud rahvaesindajatena peame keskenduma just nendele küsimustele, mis ka minu dokumendis on välja, eelkõige välja toodud, on just kesksed meetmed ning kogu töö peab olema suunatud sellele, et, et parandada Albaania inimeste elukvaliteeti minu arvates on resolutsiooni ettepanek väga selge, siin on äh, täpselt näidatud, mis on olulised küsimused ning äh, Albaania kui kandidaatriik on äh, Eh, oma staatuse tõepoolest välja teeninud eh, ning ähm, ma sooviksin juhtida tähelepanu veel üksikutele punktidele, millega tuleb tegeleda. Eh, te kindlasti mäletate, kallid kolleegid, et viimasel Albaania edu hindamisel keskendusime me poliitilistele teemadele see tähendab, et kogu see info, mis meie käsutuses oli, näitab selgelt, et poliitiline olukord Albaanias on paranenud. mitte ainult mõlemad suurparteid, vaid ka opositsiooniparteid on kaasatud poliitilise protsessi, protsessi riigi olukorra mm, stabiliseerimise ning parlament on tõsiselt äh, tegelenud saadikute immuniteedi küsimusega. see kõik loob head eeldused selleks, et me võiksime öelda, äh, et äh, Albaania on teinud edusamme ning need jätkuvad. see on üks põhimisi põhjuseid, miks mina teen ettepaneku, et meie resolutsiooni ettepanekus esitatakse ettepanek anda Albaaniale kandidaatriigi staatus. veel paar väikest märkust konkreetsete aspektide kohta resolutsiooni ettepanekus. raporti projektis on samuti viidatud konkreetsetele punktidele, mis on meie jaoks tähtsad. resolutsiooni ette ettepaneku maht on piiratud, siin ei saa käsitleda kõiki meie jaoks olulisi punkte. me peame keskenduma üksikutele konkreetsetele punktidele ning minu muudatusettepanekud ja võib-olla ka kolleegide muudatusettepanekud võimaldavad üht-teist veel siia lisada, sest resolutsiooni ettepanek peab tõepoolest väga täpselt ütlema, mis on need sammud, mis Alba Albaania peab veel astuma reforme on läbi viidud, siiski on veel teatud punkte, mis vajavad jätkuvaid pingutusi. Need on seotud eelkõige kodanike õigustega, töötajate õigustega. minu arvates on väga oluline pöörata tähelepanu ka kohtusüsteemi edasisele täiustamisele, korruptsioonivastasele võitlusele, õigusriikluse tagamisele ning Need on kohad, kus on vaja võtta veel täiendavaid meetmeid. samuti tuleb tagada parem kaitse nõrgematele elanikerühmadele. see võiks olla üks oluline raskuspunkt ning eh, toetudes eh, nendele faktidele, mis puudutavad eh, Albaania arengut, siis üldiselt eh, võib öelda, et Albaania on teinud eh, head eh, tööd ning ka suhted naaberriikidega on oluliselt paranenud. meie Euroopa Parlamendis sooviksime võib-olla veel äh, parlamentil, äh, komisjonilt äh, natuke inform-, rohkem informatsiooni selle kohta, milline võiks olla edasine areng, kuidas me saame Albaaniat edaspidi toetada ning millised on, kuidas toetada Albaania suhteid naaberriikidega. üldkokkuvõttes soovime me edastada positiivse sõnumi ning toetada Albaania liitumist Euroopa Liiduga, see on ka Euroopa Liidu huvides ning kahtlemata on see ka Albaania kodanike huvides, aitäh! Thank you very much, Mr Huntes, we shall start the debate and further I give the anname arutelu, eh, anname sõna, arutelu jätkamiseks sõna variraportöörile. Thank you, chairman! suur tänu! lubage tänada härra Huntist tema raporti eest. see rõhutab positiivseid punkte, mainib ka ära nõrk, nõrgemaid aspekte. me räägime positiivsetest külgedest, tunnistame, tunnustame Albaania viimase aastaga tehtud edusamme ning tunnistame ka seda, et et edusammud on tehtud tänu poli-, suuremate poliitiliste jõudude koostööle valitsuses ja mujal. mis puudutab eh, probleeme, siis see, see, need puudutavad eriti õigusriigi eh, eh, probleeme, võitlust korruptsiooniga ja nii edasi. nii et lubage äh, rõhutada, et meie põhiline poliitiline sõnum peaks olema see, et meil on vaja suuremat äh, poliitilist konsensust, vähemalt su suuremat koostööd valitsuse ja, ja opositsiooni vahel. on vaja konsolideerida demokraatlikke protsesse Albaanias ning äh, suurendada Albaania Euroopa integratsiooni, nii et me toetame täielikult raportööri äh, lähenemist asjale. on siiski teisi punkte, mida tuleks tugevdada selles raportis, näiteks lõigus äh, äh, üks, kaks, neli peaks sõnastus olema tugevam, see puudutab siis parlamendi toetust komisjoni ettepanekule äh, Albaaniale anda kandidaadi staatus. kuigi meil Albaania kohta raportid möödunud aastal ei tehtud, oleks võib-olla mõistlik pöörata rohkem tähelepanu kahe tuhandenda, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eh, eh, detsembri kokkuleppele, kus eh, poliit-, mis tegi lõpu poliitilisele patiseisule ja lubas edasi liikuda oluline on ka ombudsmani ametisse valimine. peaksime võib-olla seda samuti raportisse mainima, sest eesmärgiks on ju Albaania demokraatia tugevdamine ning kodanikuühiskonna tugevdamine. järgmine oluline äh, Eh, samm Albaanias on kevadised valimised. Neid ei peaks mitte ainult mainima, vaid seda aspekti peaks ka rõhutama. on võtmetähtsusega Albaania demokraatia ülesehitamiseks. see on ka lakmustest Euro Albaania Euroopa pro progressile ehk siis garantiikandidaadi staatusele. härra Huntis rääkis Albaania ühiskonna eh, nõrgematest külgedest. ta mainis kodanikuõigusi, inimõigusi, töötajate õigusi, mina lisaks ka laste õigusid, sest, eh, sest eh, see on jätkuvalt endiselt probleemiks Albaanias. peaksime mainima ka seda, et ei Äh, ole veel endiselt rahvusvahelist kriminaalkohust äh, tunnustanud. ja lõpetuseks äh, veel regionaalse julgeoleku küsimusi viimaste aastate jooksul on Albaania mänginud väga positiivset rolli. me peaksime seda julgemalt rõhutama, võttes arvesse, mis võttes arvesse, mis on toimunud äh, lähiriikides, näiteks Makedoonias. nii et ma loodan, et et see riik jätkab samas vaimus edasi, nii et kokkuvõttes see äh, raport on väga hea. meil on võib-olla mõningad muudatusettepanekud, kuid ma arvan, et parlament esitab väga äh, julgustava positiivse raporti ja samas tõstab esile mõningaid punkte Eh, kus eh, Albaanial oleks vaja veel pisut eh, tudutööd ära teha. suur tänu ja nüüd annan proua, proua Šakele, palun. suur tänu teile. ma tänan raportööri, ma arvan, et me, on võimalik väga konstruktiivselt raporti osas koostööd teha. see on väga oluline käivituspunkt väga tõsisele Eh, reformiprotsessidel, mis peavad olema sügavad ja tähendusrikkad ja mitte pinnapealsed. meie parlament on olnud tunnistajaks eh, sellele kui raskele poliitilisele polariseerumisele, mis eh, on kaasa toonud rahva võõrandumise poliitilisest protsessist Albaanias. meie kui Euroopa Parlament pöördume otseselt Albaania rahva poole, me teeme, tegutseme nende äh, tu-, nende tuleviku nimel, mitte ühe poliitilise rühma tegevuse nimel. ma loodan, et, et kõik poliitilised rühmitused Albaanias teevad tublisti koostööd, ma olen kahjuks sunnitud ütlema, et, et seni veel ei ole seda juhtunud, see on olnud raske, nagu meie esimees seda teab tulemus mitte ainult üksi ei ole oluline, vaid ka liikumine tulemuse suunas on olulised. meie fraktsiooni jaoks on oluline, et Euroopa Komisjon tegi ettepaneku, et alates nüüdsest kõik äh, äh, äh kõik Euroopa ühinemisprotsessid on seotud õigusriigi arenguga ning äh, Eh, ka eh, peatükil kakskümmend kolm ja kakskümmend neli on need, mis esimesena avatakse, viimasena suletakse, see on oluline raamistik meie tulevastele aruteludele. me toetame nulltolerantsi korruptsiooni suhtes, eh, see probleem tuleb lahendada selleks, et nii institutsioonide kui kodanike probleeme lahendada, see peab olema osa eh, demokraatlikust reformist, kuid eh, hoolimata sellest eh, on vaja garanteerida õiglased kohtuprotsessid. võitlus karistamatuse vastu on väga oluline, see on oluline osa võitlusest korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu. ning need, kes sõltuvad riigist ehk siis vangid, lastekodulapsed või ähm, vaimuhaiged, nende elutingimusi tuleb järg, järgult parandada. mis puudutab vähemuste õigusi, siis äh, me soovime äh, äh, soovime toetada vähemuste, näiteks roomade õigusi. diskrimineerimisvastaste seaduste vastuvõtmine on äärmiselt tähtis ning meediapluralism, meediavabadus ja digivabadus on väga olulised meie fraktsiooni jaoks ning esitame ka muudatusettepanekuid selles raamistikus. ootame huviga teie edasist koostööd teiega ja loodame, et äh, meie ettepanekud äh, kajastuvad ka tegevuses, mille mõju tunneb ka Albaania rahvas tulevikus. suur tänu. ja nüüd annan teie lahkel loal sõna iseendale. mina olen äh, Kagu-Euroopa delegatsiooni esimees. Te näete mind siin väga erinevates rollides täna. ma sooviksin samuti tervitada seda raportit sest äh, väga ammu võtsime viimase resolutsiooni Albaania kohta vastu. ma olen nõus eelkõnelejatega selles osas, et härra Huntis on äh, koostanud väga hea raporti, kuid äh, ma arvan endiselt, et me peame, meil on kohustus seda teha isegi paremaks, me peame esitama asjakohaseid muudatusettepanekuid, et, et Eh, koostada selline eh, raport, mis konkreetselt aitaks Albaaniat eh, nende teel Euroopa Liidule lähenemisel. üldiselt on Albaania väga kaua vaevanud tõsiste poliitiliste probleemidega, mis on Euroopa integratsioonile olnud tõsiseks takistuseks sellega seoses on mul väga hea meel, et nendest tõketest on üle saadud ja eh, loodan, et tõhustatakse eh, edusamme just olulisemates valdkondades Euroopa jaoks. oleme eeldanud Albaania poliitikutelt seda juba pikemat aega. see on ka ainus võimalus garanteerida edasisi edusamme Euroopa integratsiooni juures. Albaania kandidaadi staatus on käeulatuses, kuid ta äh, sõltub äh, poliitilisest tahtest ja jätkusuutlikust äh, poliitilisest dialoogist kõigi osapoolte vahel. Öelda, et äh, ma tahaksin, et ma, öelda, et ma olen optimistlik, on liialt palju, öelda, ma tahaksin olla optimistlik, ma sooviksin näha suuremaid edusamme, sooviksin, et sisemine poliitiline kliima muutuks, normaliseeruks loodan ühtlasi, et äh, lähenevad valimised ei ole takistuseks sellele protsessile. mis puudutab seda raportit, siis olen ma raportööriga täiesti nõus, me peaks äh, kutsuma Albaania poliitikuid üles, et nad jätkaks poliitilist dialoogi, et see muutuks jätkusuutlikuks. see on ees, teie eesmärkide saavutamiseni, need on võtmetähtsusega äh, tulevasele integratsioonile. selge on see, et, äh, et äh, seadmes, mis puudutavad ülemkohust, avalikku teenust ja muud sellist, tuleb vastu võtta, kuid samas tegu ei ole nende seaduste vastuvõtmisega, vaid neid tuleb tõsiselt rakendada. Albaanial on vaja äh, äh, on äh, vaja äh, neis probleemides nähtavaid edusamme teha. alles siis võib rääkida käegakatsutavast protsessi, progressist. samuti sooviksin mainida kahte spetsiifilist valdkonda, äh, mida peaksime tihedamalt jälgima. esimene puudutab õigussüsteemi ning e, kod-, õig-, õigusriiki ja võitlust organiseeritud kuside-, kuritegevuse vastu. Albaania peab näitama üles tõelist valmidust nende probleemidega tegelema. ning sooviksin rääkida eh, ajakirjanduse eh, vabadusest. ja ma eh, leian, et see on võtmetähtsusega ning jälgin seda küsimust hoolega selles raportis. suur tänu teie tähelepanu eest ning annan nüüd sõna proua Kopale. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ τον συνάδελφο. Aitäh, ka mina omalt poolt äh, sooviksin äh, äh, tunnustada härra Huntist väga hea töö eest, kuid sooviksin viidata ka mõnele küsimusele seoses edasiliikumisega Albaanias. me näeme, et Albaania arengud on ka kogu ümbritsevale piirkonnale väga olulised. Albaania on saavutanud suurt edu ning Albaania äh, on äh, suutnud täita olulisi kriteeriume, kuid Euroopa Komisjon ütleb, et ähm, Albaania peab siiski veel pingutama, kui ta soovib saavutada kandidaatriigi staatust. Albaania on alles pika tee alguses Äh, teeksin aga võib-olla paar konkreetsemat märkust. kõigepealt äh, küsimus, kas parlamentaarne demokraatia tõepoolest toimib Albaanias. möödunud aastal äh, me nägime siin väga paljusid probleeme. Euroopa Parlamendi raportis öeldakse, et siin on vaja teha veel edusamme, mitte mingil juhul ei tohi liikuda tagasi ning kohtusüsteemi reform, korruptsioonivastane võitlus ning ka vähemuste kaitse ja naiste õiguste tagamine on olulised punktid, kus on vaja äh, parandamist, me äh, näeme siin tõsiseid probleeme koduvägivalla valdkonnas äh, ning naiste, naisi on vaja ka paremini teavitada nende õigustest tuleb luua eeldused ka selleks, et Rumeenias loodaks eh, no, eh, naistekeskusi, eh, kus, naiste turvakodusid ning oluline on parandada ka olukorda vanglates. Need on see on punkt, äh, millele tuleb pöörata äh, tähelepanu, samas tuleb pöörata tähelepanu ka noorte, äh, noortele, keda hoitakse vanglates pikka aega. meil on vaja pöörata tähelepanu laste õiguste kaitsele ning tuleb tegeleda küsimusega, mis on viinud üldse selleni, et lapsi koheldakse kui kriminaalkurjategijaid. Need on ühiskonna arengust kui jaoks olulised küsimused, samuti ka vähemuste kaitse. see on probleem, millega me puutume kokku kõikides Balkani riikides. Albaania on üllatavalt kiiresti vastu võtnud äh, selle valdkonna äh, kohta käivad õigusaktid ning äh, siin tuleb jätkata alustatud liikumist suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Vaigla. E, moram reći da me veseli da se o aitäh, e, sooviksin öelda, et minul on hea meel selle üle, et me täna väga konstruktiivsel moel räägime Albaania edusammudest Albaania eh, puhul eh, on meil eh, tegemist riigiga, kus olukord on muutunud stabiilsemaks, raportöör on väga hästi informeeritud olukorrast riigis ning seetõttu teeksin ka mina siin väga lühidalt. Albaania valitsus ja opositsioon on lõpuks ometi leidnud ühise keele ning äh, ka Euroopa asjade os äh, osas edasiliikumiseks on see väga tähtis. ma tervitan arenguid Albaanias ja arvestades eelseisvaid valimisi, on aga minu arvates tähtis, on tähtis ka see, et meie omalt poolt nõuaksime poliitilises tegevuses demokraatiat ning just Albaanias on äärmiselt oluline tagada see, et meie oleksime neutraalsel positsioonil me oleme näinud siin äh, kallutatud hoiakuid, teatud parteide äh, toetamist võrreldes mõnede muude parteidega äh, ning see on lähenemine, mida meie ei tohiks toetada. me peaksime toetama neutraalset hoiakut. me peame Euroopa Parlamendist edastama ka sellekohase sõnumi ning äh, roheliste nimel sooviksin viidata veel ühele probleemile, mis on Albaaniaga seotud. Äh, me peame nõudma et ka Albaania majanduse äh, arendamisel lähtutaks keskkonnasäästlikkusest ning tuleb pöörata tähelepanu ka Albaania looduse kaitsmisele. praegu ei ole seal kuigi suuri edusamme tehtud tuleb aga rõhutada Albaania konstruktiivset rolli piirkonna arengus. ja kolm päeva tagasi võitis Albaania Sloveeniada meeskonna liikmed olid aga tegelikult Kosovost pärit väga oluline on ka sellistele aspektidele tähelepanu pöörata. suur tänu, ma annan nüüd sõna Euroopa Komisjoni esindajale härra Maragusele, et ta võtaks lühidalt sõna. suur tänu, härra Kukan, tere hommikust kõigile! ma omalt poolt sooviksin samuti rõhutada, et viimase aasta jooksul oleme teinud väga tõhusat koostööd Albaania äh, võimuesindajatega, kuid mitte ainult. et äh, ka kõigi teiste riigi äh, institutsioonidega nagu opositsioon, vabaühendustega ja teiste asjast huvitatud osapooltega ja rühmadega. see on väga oluline osa olnud meie viimase aasta edukast koostööst. oluline on ka see, et Euroopa institutsioonid teeksid endiselt koostööd, et räägiksid ühel häälel, see äh, puudutab ka selget sõnumit, mille soovime saata Albaania sõpradele Euroopa, nende lähenemise kohta Euroopa Liidule. see on väga oluline panus reformide läbiviimiseks Albaanias. oluline muidugi ka konsensuse saavutamine, leiame, et see on olemas ja on näidanud üles häid tulemusi sel aastal. see on olnud aluseks poliitilise konsensuse saavutamiseks, oleme äh, tunnistajateks olnud ka väga oluliste poliitiliste reformide läbiviimisel, mis on võtnud aastaid ja mis on nõudnud järeleandmisi kõigi poliitiliste tegijate poolt, see puudutab äh, näiteks äh, valimisraamistiku väljatöötamist ja muud sellist, see puudutab ka selliseid küsimusi, mida on mainitud komisjoni raportis, äh, näiteks kvalifitseeritud häälete enamuse osas ombudsmani ametisse valita, valimine ning äh, olulisemate institutsioonide äh, püstipanemine, samuti puudutab see olulisemaid samme, mis õigusriigi valdkonnas on vastu võetud. leiame, et see on õige samm edasi, leiame, et äh, Albaania peab põhi ähm, soovituse, komisjoni poolseid soovitusi järgima ning täitma ka kõik teised eh, nõudmised. ma arvan, et eh, siin neid on juba mainitud, et Albaania eh, Kopenhaageni kriteeriume täitaks, eriti puudutab see poliitilisi kriteeriume, et õigel hetkel läbirääkimisi alustada. nii et äh, liikmesriigid, Euroopa Komisjon ning äh, kõik teised on valmis seda protsessi toetada, kuid äh, Albaania peab endiselt äh, täitma väga konkreetseid komisjoni poolseid nõudmisi ning poliitiline dialoog peab samuti jätkuma. samas on vaja ka jõupingutuste jätkamist kõigis teistes valdkondades mis selles raportis on esile tõstetud. siin äh, on seda mainitud paljude äh, kõnelejate poolt, tahaksin rõhutada ka seda, et äh, Albaania institutsioonis näitavad üles valmidust organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses, õigusmenetluste käivitamisel ja nii edasi. ning Eh, saatma eh, kindla garantii mitte Euroopa institutsioonidele, vaid Albaania rahvale, et eh, karistamatust ei jätku ning komisjon jätkab teie toetusel tööd. me arvame, et Albaanial on olemas kõik vahendid selleks, et liikuda edasi oma teel Euroopa poole. Neil on poliitilised vahendid olemas, neil on ühtlasi olemas ka tehnilised vahendid ning me usume, et dialoogi jätkudes äh, meie ehm, juba ehm, praegune arutelu on äärmiselt tähtis, et Albaania tunneks, et on endiselt motiveeritud, tunneks, et eh, Euroopa tee on endiselt lahti, kui nad täidavad tingimusi, mida nad on suutelised sealjuures täitma. No suur tänu, kuna rohkem sõnavõtusoovijaid ei ole, siis annaksin uuesti sõna härra Huntisele. kas ta teeks äkki väikese lühikese kokkuvõtte? aitäh, härra esimees. Äh, jah, tõepoolest ma sooviksin tänada kõiki kolleege esitatud mõtete eest, täienduste eest, parandusettepanekute eest, mis te suuliselt siin esitasite ja mis ilmselt kajastuvad ka muudatusettepanekutes Eh, raportöör ei ole egoist, eh, ta ei pea, ta ei arva, et ta eh, suudab ise kõike suurepäraselt sõnastada ning võimalikult hea resolutsiooni ettepaneku saavutamiseks on vajalik meie kõikide panus. armsad kolleegid, raporti koostamine ei ole lihtne, ei ole lihtne määrata, kes mida peab selleks tegema. oluline on see, kes et see, kellele tekst on suunatud, saab aru, et sellest on tõepoolest ka temale kasu, et äh, tema saab seda millekski kasutada ning ma loodan, et see sõnum, mida meie oma tekstiga edastame, äh, leiab ka Albaania meedias tähelepanu äh, ning et meie koja kõik fraktsioonid on nõus selle peamise sõnumiga, mida me soovime edastada. me soovime väljendada parlamendi soove e, ning me oleme huvitatud sellest, et e, meie e, soov jõuab tõepoolest ka Albaania elanikkonnani, et sellest on neile kasu ning ma loodan, et meie raport on maksimaalselt hea et me viitame tõepoolest olulistele punktidele, kus on vaja veel midagi ette võtta eh, ning eh, oluline teema eh, siinkohal on tõepoolest see, et liigutaks edasi valitsusparteide ja opositsiooniparteide tegevuses poliitika valdkonnas, et need parteid teeksid omavahel koostööd, oluline on stabiliseerida poliitilist dialoogi Albaanias. novembrikuus äh, just seoses raportiga äh, peame me sel-, äh, anal-, selgelt analüüsima, kuhu me oleme jõudnud, ning ma äh, loodan, et äh, see meie poliitilist äh, tahet võetakse arvesse ka valimiste ettevalmistamisel. ma väga loodan, et edasiliikumine leiab aset ning ma loodan, et meie sõnum on tõepoolest selline, mida saab toetada kogu parlament me soovime, et Albaania jätkaks oma edusammude teel, et ei tekiks tagasilangemist, me soovime toetada dialoogi praegu on selleks olemas väga head eeldused eh, ning eh, me peame lihtsalt viitama täpselt sellele, eh, millised on need valdkonnad, kus on vaja kiiremini edasi liikuda ning ma loodan väga, et muudatusettepanekud aitavad teksti veelgi täiustada ning seetõttu ma sooviksin juba väga tänada neid kolleege, kes on juba teatanud, et nad esitavad muudatusettepanekuid ning ma loodan, et me suudame tõepoolest koostada väga hea sõnumi Albaaniale suur tänu raportöörile, sellega on arutelu selles küsimuses ammendunud. meenutaksin teile, et muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on kahekümne teisel oktoobril kell kaheksateist null null õhtupoolikul. kell kuus pärastlõunal siis. seega läheme edasi, viies päevakorrapunkt lükatakse edasi Läheme kuuenda juurde, Euroopa Liidu inimõiguste strateegia läbivaatamine ja aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas aastal kaks tuhat üksteist. härra Tonskis on raportöör ja tegemist on esimese korraga, kus me esimest korda vaatame läbi inimõiguste aruannet, aastaaruannet koos muudatusettepanekutega, mis tehti. see aruanne tuleks vastu võtta detsembrikuisel täiskogul, samal ajal, kui antakse üle ka Sahharovi inimõiguste auhind, seega on meil olnud väga vähe aega, et seda raportit koostada meie aastaaruanne on vastus Euroopa Liidu aruandele, mis katab aastat kaks tuhat üksteist ja see on ka võimalus välja tuua parlamendi seisukohti prioriteedid Euroopa Liidu inimõiguste poliitika osas. enne kui ma annan sõna härra Tonskisele, tahan teile meenutada, et raporti üle hääletatakse meie komisjoni koosolekul kuuendal novembril, nii et härra Tonskis, teil on sõna. Thank you, Mr Chairman. suur tänu, härra esimees, on väga suur au teile esitleda aastaaruannet. ma tahaksin oma lühikese ettekande jagada kolmeks kõigepealt teha sissejuhatuse, siis rääkida probleemidest ja väljakutsetest ja lõpetuseks teha mõned selgitavad märkused. mul tuleb tunnistada, härra esimees, et äh, ma võib-olla ei oska väga akadeemiline kõlada. minu eesmärgiks oli koostada praktiline dokument äh, selle asemel, et luua mingi akadeemiline nimekiri eh, praegustest ja varasematest probleemidest ja seetõttu ma arvan, et on ka nii tähtis, et meil oleks selgelt keskendunud ja kasulik dokument, et meil oleks kasulik aastaaruanne. ja seepärast tuleb meil rääkida tuleviku loomisest eh, ja vähem keskenduda minevikule ja praegusele olukorrale selleks, et mõjutada teisi Euroopa Liidu institutsioone midagi ära tegema kolmandates riikides. mul on väga hea meel teile öelda, et meil on ühiseid nimetajaid. kolleegid jõudsid ühisele seisukohale peaaegu kõikides tähtsates inimõiguste küsimustes kogu maailmas, aga samal ajal on ka väga tähtis leida ka õige sõnastus, leida õiged sõnad äh, vahel tuli lihtsalt teatud äh, ähm, kohti äh, selles raportis lihtsalt ümber kirjutada. seega on väga tähtis äh, aastaaruande puhul jõuda kokkuleppele ja olla ka paindlik, sest mitte ükski raportöör ei saa võtta endale õigust, et talle jääb viimane sõna, need küsimused on väga tähtsad ja seega tahan teile öelda, et mul oli väga hea meel kõikide muudatusettepanekute üle, mida kolleegid tegid. nüüd teine osa, väljakutsed ja probleemid, äh, usuvabadus, äh, religioonivabadus, sellega võiks keskenduda, sellele võiks keskenduda rohkem, võiks keskenduda meetmetele, ei oleks vaja siin lihtsalt põhiõigusi üles loetleda me ei taha siin ühtegi usukogukonda välja jätta, mis kahjuks on mõnes kohas siiski välja tulnud, kuid samal ajal tuleb mul ühte tähtsat asja öelda ma pean selgitama, miks Hiinat ja Venemaad eraldi tuuakse raportis välja. Need tuuakse siin eraldi välja sellepärast, et need kaks riiki toovad välja terve spektrumi inimõiguste rikkumistest. tegemist on äh, inimõiguste suurte rikkujatega, samal ajal on tegemist kahe väga suure ja väga tähtsa riigiga, mille territoorium on väga suur, seal on väga palju riikide, kodakondsuseta, riigita kodanikke, vähemusi, pea kõik ettekujutavad vähemused on seal esindatud ja sellepärast on siin Lucien Pai tsiteeritud, et Hiina on Aasia riik, on tsivilisatsioon ja ma arvan, et sedasama võiks öelda ka Venemaa kohta ning sellepärast mõlemat riiki tuleks analüüsida just sellest inimõiguste rikkumise laiast spektrist, mida ma juba eelnevalt mainisin rääkides väljakutsetest, tuleb siin kohe kindlasti välja tuua kolleegid, kallid kolleegid, ilma kelleta mul poleks õnnestunud äh, seda raportit äh, nii suurepäraselt koostada. suur tänu Renata Veberile liberaalide hulgast ja ka teistele ALDE kolleegidele, proua Kiil Nielsen Rohelistest, proua Koomes, proua Veržia Äh, Jörg Leichtfried, Anna Zabarska, härra Töökes, proua Andrik Jeene, tõin lihtsalt mõned välja. väga paljud kolleegid tegid väga tähtsaid äh, lisandusi ja tegid väga tähtsaid muudatusettepanekuid. ja lõpetuseks, härra esimees, äh, tahaksin teile öelda, et selleks, et duplitseerimist, kordamist vähendada, oli mul väga raske vastu panna kiusatusele kõikide kallite kolleegide muudatusettepanekud siia raportisse sisse kirjutada. stiili küsimused, teatud ühendavad jõud, äh, järjekindlus olid minu jaoks tähtsad, ma ei tahtnud siin hakata välja tooma seda, et ma ei ole avaldusega nõus. ja seetõttu ma arvan, et meil on ühine alus ja ma arvan, et minu jaoks on väga lihtne kerge südamega öelda, et põhimõttelistes küsimustes me ei olnud, ei olnud vastuolulistes küsimustes, meie vastuolud puudutasid pigem vormi, stiili, sõnastust. minu kolleegid andsid mulle äh, suurepäraseid poliitilisi mõtteid. Äh, mulle meeldis väga see tagasiside, side ja kriitika, mida ma sain ja selle eest olen teile üüratult tänulik, aitäh! suur tänu! ja nüüd Rahvapartei raportööriks on Laslo Tökes. teda ei ole kahjuks kohal, aga ta palus mul esitleda oma mõtteid ja seda ma siis nüüd ka teeksin rahvapartei tervitab seda, et aruandes on selgelt välja toodud äh, selle dokumendi strateegiline tähendus tuleviku jaoks äh, ja et on vaadatud tulevikku. ja selles mõttes EPP Rahvapart-, Rahvapartei tervitab neid muudatusettepanekuid, kus on öeldud, et Euroopa Parlament aktiivselt, süstemaatiliselt äh, peab äh, tegema koostööd välisteenistuse ja välispoliitika kõrge esindajaga. E, rahvapartei tervitab üleskutset äh, kaasata tsiviilühiskonda ja toob välja selle, et äh, väga palju muudatusi tõi endaga kaasa Araabia kevad siis tuleks veel rohkem äh, välja tuua seda, et usuvabaduse olukord on halvenenud. väga palju muudatusettepanekuid on tehtud selleks, et praegust äh, murettekitavat olukorda maailmas äh, kajastada. eriti on välja toodud Tiibet ja sellepärast tuleb teha siia veel muudatusettepanekuid. rahvapartei toetab veel ka ettepanekut, et välja töötataks juhised arvamusevabaduse harta kohta eriti tervitatakse proua Andrikeene muudatusettepanekut kolmsada seitsekümmend seitse. meil tuleb toetada kodanikuühiskonda. Süüria, Liibüa ja Valgevene on õnneks selles raportis päris mitu korda välja toodud ja me tahaksime nende riikide osas jõuda kompromissile meil leiame, et tuleb keskenduda ka valimisvaatlusoperatsioonidele, mis on meetmed toetamaks demokraatia väljaarendamist. me tahame teha koostööd selleks, et välja töötada kompromisse inimõiguste klausliste osas, eh, mis puudutavad kaubanduslepinguid. suur tänu, järgmisena saab sõna proua Kopa Uh, suur tänu, minu kolleeg Jörg Leifried, kes on variraportöör, ei saanud täna kahjuks tulla siia, nii et ma, ka mina loen ette tema ettekande. kallid kolleegid, inimõigused ja põhiõigused, nendest tuleb kinni pidada Euroopa Liidus samamoodi nagu ka väljaspool Euroopa Liitu iga-aastane aruanne on, on seetõttu väga tähtis võimalus tugevdada Euroopa Liidu inimõiguste poliitikaid, näidata, kas on tehtud edasiminekuid ja mis on ikka veel vaja ära teha ma tahaksin kasutada ka võimalust ja tuua veel kord välja Euroopa eriesindaja nimetamise inimõiguste alas, alal. kokku tehti nelisada neli muudatusettepanekut, härra Tonskise raport on suurepärane alus, kuid on siiski mõningaid puudujääke. viis valdkonda, mis on olnud eriti tähtsad minu jaoks. esiteks Euroopa inimõiguste poliitika. minu jaoks on väga tähtis, et tulevikus Euroopa räägiks ühel keelel, võtaks ühise seisukoha, selge seisukoha inimõiguste rikkumiste osas, samamoodi nagu ka vaataks äh, sellele, mis toimub väljaspool Euroopa Liitu. inimõiguste alas tuleb, peab Euroopa Liit kokku kasvama, eriti kuna inimõigused peavad saama sama tähtsaks nagu majanduslikud, äh, rahanduslikud ja siseturu küsimused. inimõigused peaksid olema alati esimesel kohal, teiseks inimõigused ja kaubandus. olen äh, sise, sisekaubanduse komisjoni liige ja seepärast on minu jaoks aruanne väga tähtis, me peaksime panema teatud vabadused paika, nagu näiteks äh, kollektiivlepingute sõlmimine ja äh, delegeerimi-, vabandust, protesteerimise õigus, peale selle tuleb võidelda lapstöö vas-, kasutamise vastu. eriti just äh, ühise sotsiaalse vastutuse kaasamine kaubanduslepingutesse selleks, et äh, sotsiaalseid standardeid kolmandates ja arenguriikides tugevdada, on minu jaoks kõik üks tähtsamaid punkte. peale selle tahaksin välja tuua, mõeldes olukorra peale, Kolumbias äh, ametiühingute kaitse kogunemisvabaduse ja nii edasi. kolmandaks, Araabia kevad ja blogipidajate, inimõigusaktivistide kaitsmine. me kõik oleme kuulanud uudiseid äh, Egiptusest, Süüriast ja Liibüast ja sellest, mida sealsed valitsusjuhid on teinud. meil tuleb võidelda nende inimeste eest, kes võitlevad inimõiguste ja arvamusvabaduse eest. sellepärast ma tahan teha muudatusettepanekut, kus kutsutakse üles äh, keelama ära import äh, nende äh, relvade jaoks, mida võib kasutada nii tsiviilsetel kui ka sõjalistel eesmärkidel, sama kehtib ka seadmete kohta, mobiiltelefonide kohta, sõnumi saatmisvahendite kohta ja nii edasi. kolmandaks, naised ja lapsed. Euroopa Euroopa Liit peab äh, rohkem mõtlema naiste õiguste peale, tegema koostööd piirkondlikul ja riiklikul tasandil selleks, et toetada naiste õigusi. ma olen teinud ühe muudatusettepaneku, kus tõstatan tõsise probleemi, mis on väga paljudes äh, Sahara tagustes riikides, kus äh, lapsi süüdistatakse selles, et nad on nõiad, nad lükatakse ühiskonnast välja, neid äh, ohverdatakse, neid mõrvatakse. me, lõpetuseks, meile valmistab muret äh, sallimatuse ja diskrimineerimise peatõstmine väga paljudes riikides ja sellepärast ma kutsun liikmesriike üles lõpetada diskrimineerimine, et diskrimineerimine nii soolistel, usulistel, äh, seksuaalse sättumuste põhjustel ja nii edasi. on terve rida liikmesriike, kus on konflikte Äh, kus üritatakse läbi teha üleminekut demokraatlikumale režiimile, ma arvan, et neid riike tuleb toetada. ma arvan, et meil on võimalus kokkuleppele jõuda ja kõige tähtsam on see, et me keskenduksime inimeste ka- ja põhiõiguste kaitsele nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool Euroopa Liitu. ja tahaksin mainida, et see aastaaru on parim võimalus näidata, et me saame ju igal aastal Euroopa Liidu inimõiguste alase poliitika üle vaadata. suur tänu ja proua Koomes! Just to first of all congratulate Mr Don. kõigepealt ma sooviksin teid tänada tema suurepärase raporti eest ja tema koostöövalmiduse eest. minu kolleeg Eleni Koppa juba esitas meie fraktsiooni seisukohti. ma sooviksin lihtsalt öelda seda, et ma jagan tema arvamust ja ma sooviksin paari-kolme küsimust rõhutada. on väga oluline, et parlament, väga oluline on parlamendipoolne eh, pöördumine, mis palub, et tulevastes eh, raportites eh, võtaks kõrge esindaja vaevaks öelda, kuidas parlamendipoolset resolutsioone, kui palju parlamendipoolseid resolutsioone arvesse võetakse. see on väga tähtis ning äh, oh. eriti puudutab see äh, inimõiguste eriesindajat äh, ja tema soovitusi loodetavasti neid rakendatakse ja väga oluline oleks seda rõhutada selles raporti osas. pärast seda ma sooviksin veel rõhutada, eh, kui, et see, et, et igasugune strateegia osutuks eh, edukaks, on meil vaja suuremat koostööd eri teenistuste vahel, see puudutab parlamendis komisjonid koostööd, ahvedi koostööd inimõiguste komisjoniga ja samuti ka arengukomisjoniga, kaubanduskomisjoniga, IT-komisjon, tööstuskomisjon, sest äh, meie sisepoliitika äh, kokku äh, kõlavus ja samas meie inimõiguste kaitse teg-, alane tegevus kogu maailmas on väga tähtis. ning see pu-, ning inimõiguste kõrge esindaja roll ees, tema tegevuse eesmärk ongi suurema tasandilist koordineerimistegevust äh, arendada. me peame tegema kõik äh, selleks, et inimõigused oleks äh, igas aspektis respekti, tähelepanu väärilised sooviksin ühtlasi avaldada täielikku toetust sellele, meie vastuseisu sellele, et, et koha, et koha peal see esindajad, regionaalsed esindajad pakuvad iseennast välja ÜRO inimõiguste Äh, äh, komisjoni liikmeks. see on väga kahjulik nõukogu usutavusele ja meil on vaja selle, seda, et äh, nõukogu näitaks üles kõrget moraalset tasandit. Euroopa Liit peaks praegu staatus quo'd üritama muuta. suur tänu ja proua Vaibel on järgmine, härra Vaibel suur tänu. sooviksin tänada äh, fraktsiooni nimel raportööri, kes äh, on äh, näidanud üles suurt äh, peenetundelisust selle raporti juures. loomulikult on, härra Tonskist sooviksin tänada, see on väga äh, keeruline küsimus ja on vaja leida tasakaal konkreetsuse ja samas äh, üldlähenemise vahel. jääda selle juures väärtuste juurde. Äh, on ilmselge, millised olid raportööri kavatsused keskenduda rohkem üldväärtustele, mitte detailidesse laskuda. muudatusettepanekud, äh, minu enda muudatusettepanekud samuti üritavad keskenduda äh, konkreetsetele detailidele ja tõstes esile tõsisemaid probleeme ja riike, kus need probleemid esinevad. nii et äh, on vaja leida tasakaal, kompromiss ning äh, ühtlasi peegeldaks meie muresid eh, tavade ja halbade tavadega mõningates riikides. üks eh, meie suuremaid eesmärke praeguses faasis on muuta meie eh, inimõiguste alused dokumendid anda neile poliitiline inimlik kaal. peaksime saatma selge sõnumi Euroopa Liidult igal aastal, see peaks olema oluline seisukohavõtt. näiteks puudutab see Ameerika Ühendriikide poolset olulist raportit, seda peetakse väga tõsiseltvõetavaks raportiks halbade tavade kohta kogu maailmas. meil peaks olema mm, või, võimsamad ambitsioonid, peaksime olema suurema tähtsusega tegutsejad selles valdkonnas omaenda usutavuse pärast, kuid eh, ka selle pärast, milline peaks olema Euroopa Liidu roll üle kogu maailma ja miks me peaksime väga konkreetsetele probleemidele konkreetselt äh, äh, lähenema. ja see puudutab ka mõningate riikide probleeme äh, inimõiguste, õigusriigi ja väärtuste äh, kaitsel. suur tänu, härra Donskis, palun rääkige lühidalt. aitäh teile. ma tõesti räägin lühidalt. ma olen tohutult tänulik kolleegidele nende märkuste eest, ma võtan neid loomulikult arvesse ja vaatan need hoolikalt üle, üritan võimaluse piires võimalikult arvestada nende ettepanekutega, sooviksin teile lihtsalt öelda, et ma teen kõik selleks, et äh, raporti iseloom alles jääks ja samas jätan ruumi ka läbirääkimistele, kompromissile ja võttes arvesse äh, kolleegide jaoks tõsisemaid tõsisemalt probleemsemaid kohti, loodan, et töö jätkub, eh, loodan, et meil on võimalik eh, piisavalt, meil on piisavalt saavutada usutavust, see on meie töö kõige olulisem osa ja ma arvan, et meil on võimalik väga tugev eh, raport välja töötada, aitäh! suur tänu! see lõpetab tänase arutelud selles teises küsimuses ja nüüd Eh, vaatame Euroopa Liidu inimõiguste strateegiat. see on nüüd viimane arutelu selles küsimuses, kus räägime ka esitatud muudatusettepanekuid, raporti eesmärk on esitada parlamendi seisukohti eh, see puudutab siis Euroopa Liidu inimõiguspoliitikat, mille autoriks on parunis Ashton nõukogu võttis selles valdkonnas vastu Euroopa strateegilise raamistiku inimõiguste ja demokraatia küsimuses ning saab vastava tegevuskava. loodame, et see eh, tegevuskava rakendub eh, tõhusas koostöös erinevate Euroopa Liidu institutsioonide vahel, liikmesriikide vahel eh, ja, ja samuti ka kaasates härra Lambrinidis, Euroopa Liidu inimõiguste eri esindaja ma enne, kui ma annan sõna raportöörile, sooviksin teile meenutada, hääletus toimub kuuendal novembril. nüüd annan sõna härra Tavaršile, kes esitab meile oma raporti, palun, teil on sõna. Thank you very much, Mr President um.... suur tänu, härra esimees. nagu te ise ütlesite, selle raporti algpunkt on um, meie kõrge esindaja raport ning samuti ka komisjonipoolne teatis eh, Euroopa Liidu rolli kohta inimõiguste toetamisel kolmandates riikides. me alustasime eh, üldhinnanguga olukorrale, milline on praegu, eh, praegune Äh, praegune olukord. nii et see on nagu meie esmane lähtekoht. Euroopa Liit on praegusel hetkel äh, keerulises olukorras, meil on uued vastu, uued vastutusvaldkonnad, uued eesmärgid ning äh, institutsionaalsest seisukohast lähtudes üritame välja töötada uusi tegevusvahendeid inimõiguste valdkonnas, nagu näiteks Euroopa Liidu inimõiguste eriesindaja ning Lissaboni leppest alates alles on meil äh, välisasjade kõrgem esindaja. nii et äh, ühest küljest me üritame välja töötada ambitsioonikamat tegevust äh, institutsionaalses valdkonnas samas aga olukord on praegu keerulisem kui paar aastat tagasi. samas aga see praegune finantskriis on mõjutanud Euroopa Liitu väga konkreetselt ja samas eh, ka see mõjutanud meie taju maailmast. ning see mõjutab ka meie eh, võimalust nii-öelda pehmet mõju avaldada ja samas see pehme mõju äh, imago on maailmas muutnud, nii et praegusel hetkel on kaks äh, hiljutist sündmust, mis äh, on üldist olukorda muutnud Araabia kevad eelkõige ning see, et me ei suutnud selliseid sündmusi ette näha, me üritasime Äh, kasulikku rolli mängida ka Araabia kevade arengutes. seda on näha mõningates liikmesriikides. näiteks äh, mõningate liikmesriikide haavatavus äh, finantskriisi vältel on muutunud nad näiteks kolmandate riikide osas muutunud haavatavamaks Eh, nii et eh, mida meil vaja on, meil ei ole eh, vaja oma eesmärkidest loobuda. me ei pea lihtsalt neid institutsionaliseerima. me teisest küljest peab eh, Euroopa Liit näitama üles eh, suuremat eh, tegevusvõimekust inimõiguste rikkumise vastases võitluses. me peame teadma, mida me tahame kolmel tasandil. mida me soovime näha maailma tasandil, teiseks äh, puudutab see koostegevusvõimet Euroopa Liidu institutsioonide vahel ja kodanike vahel ning kolmandaks äh, meie endi tasand, institutsionaalide vahel, institutsioonide vahelised suhel, suhted äh, Euroopa tasandil ning Euroopa Parlamendi tegevus. oleme väga tublisti tööd teinud inimõiguste küsimustes. seda äh, peaks nüüd aga muutma efektiivsemaks. oleme teinud mitmeid erinevaid ettepanekuid, millest äh, esimene puudutab mitte ametliku kontaktgrupi löömist parlamendikomisjoni äh, välistegevuse äh, esindajate vahel. see on olnud väga konstruktiivne ning soovitasin raportis, eh, et eh, muuta meie töö pisut efektiivsemaks. meil on parlamendis väga suuri probleeme ka eh, oma resolutsioonide elluviidavust see kontrollimiseks, järgimiseks, kui soovite mõningates riikides inimõiguste olukorda äh, jälgida oh,, peaks olema keegi, kes tegeleks inimõiguste olukorraga kõigis Euroopa Parlamendi delegatsioonides. nii et äh, see on juba nüüd järgmine küsimus. kolmandaks. Äh, võttes arvesse, millised on meie suhted uude, uue inimõiguste eriesindajaga, me peame mõtlema selle peale, millist, milline meie tegevus väljas, välismaailmas näiteks äh, Euro-Araabia noorte konventsiooni korraldamine, sest üks araabia kevade õppetund oli see, et me ei, ei tunne piisavalt hästi neid, seda ühiskonda, mis on meie oma naaber. meil on olnud väga äh, viljakaid ähm, arutelusid inimõiguse alamkomisjonis. ma olen väga tänulik, et meil on täna siin arutelu, oleme saanud nelikümmend seitse muudatusettepanekut, oleme neid ka juba arutanud, ma arvan, et kõik need muudatusettepanekud on äh, võimalik äh, koondada kompromissmuudatusettepanekute alla ning äh, ma arvan, et meil on võimalik koostada kakskümmend kuni kakskümmend viis kompromissmuudatusettepanekut. mõned muudatusettepanekud, mis ei ole võimalik koondada kompromissmuudatusettepanekutesse, ma arv-, soovitan, et me hääletaks nende poolt, nii et ma arvan, et ei ole mitte mingisugust põhjust äh, laiapõhjaline konsensus saavutada, et see esindaks selle meie Euroopa Parlamendi saadikute äh, tegelikke soove. olen valmis äh, ka kolleegide poolsete ettepanekute ja soovituste ärakuulamiseks. suur tänu, raportöör ja nüüd äh, Kinga Kals, palun, Rahvapartei variraportöörina. teda ei ole siiski kohal, nii et mina saan jällegi lugeda ette ühe mulle edastatud sõnumi. ta osales äh, kolmel komisjoni koosolekul, kus peeti maha arvamuste vahetus nende raportite üle. Nendel kohtumistel ta esitles oma arvamusi ja kommentaare selle raporti kohta kuigi alles selle esmaspäeva õhtus kõik muudatusettepanekud tõlgiti ka teistesse keeltesse ja teisipäeval tuli tal minna ära Bukaresti, ei olnud tal võimalik muudatusettepanekuid täielikult läbi vaadata. aga ta ootab juba järgmist variraportööride kohtumist selleks, et need muudatusettepanekud uuesti läbi vaadata ja läbi arutada. suur tänu ja nüüd tahaksin järgmistel kõnelejatel võimalikult lühidalt teha, meil on kõrgeolised külalised kohal, peaksime olema viisakad ja seetõttu võimalikult vähe aega raiskama. suur tänu, ma räägin Raimond Abiolsi nimel, kes on meie variraportöör, tahan õnnitleda raportööri Ruida Varošit suurepäraselt koostatud raporti puhul. ma me arvame, et tegemist on suurepärase lähtekohaga selleks, et välja tuua ja võidelda nende väljakutsete vastu, mis ähm, ees me seisame selles valdkonnas. me oleme läbi vaadanud äh, muudatusettepanekud äh, ja toonud välja teatud küsimused, mis on meie jaoks eriliselt prioriteetsed. tahaksin välja tuua nendest neli. jah, tõesti, nagu Rui Tavares ütles, äh, õppetunnid Araabia kevadest näitavad, et meil tuleb prioriteete muuta ja meil tuleb luua korralikel jalgadel äh, põhinev äh, kodanikuühiskond, kuhu on kaasatud vabaühendused, inimõiguste eest võitlejad, äh, noored, aga samamoodi ka poliitilised parteid äh,, ametiühingud ja nii edasi. see on meie kõige suuremaks prioriteediks ja meil tuleb teha ära rohkem, kui oleme teinud siiamaani. teine küsimus, halb koordineerimine Euroopa Liidus. Euroopa Liidu institutsioonide ja liikmesriikide vahel. see on ainus võimalus äh, edasi liikuda, nimelt meil tuleb see probleem lahendada ja Stavros Lambrinidis on ju nüüd äh, just äsja nimetatud äh, inimõiguste eriesindajaks Euroopa Liidus ja tema oma teadmistega äh, nii siit parlamendist kui ka oma liikmesriigist on kohe kindlasti võimeline suuri edusamme tegema. kolmandaks, meie poliitikate järjepidevus poliitikat, mis on suunatud nii Euroopa Liitu sisse kui ka Euroopa Liidust väljaspoole ning nende tõhusus. Rui Tavares tõi välja finantskriisi mõjud. ma tahaks, et seda tõlgendatakse rohkem seotuna ettevõtete sotsiaalse vastutusega ja tegelikult ka meie liikmesriikide vastutusega, institutsioonide vastutusega. me peame õppima praegusest äh, finantskriisist, me teame, et paljud ähm, meist on finantstehingumaksu läbi surunud äh, Äh, need on tähtsad meetmed selleks, et hakkama saada nende väljakutsetega, mille ees me Euroopa Liidu sees seisame, aga sellel on ka väga suured mõjud inimõigustele, meie suhetele kolmandate riikidega, nende riikidega, mida juhu, juhivad korrumpeerunud äh, diktaatorid, kes oma tulusid hoiavad Euroopa Liidu pankades ja lõpetuseks indikaatorite küsimus ähm, teatud näitajate võrdlusaluste äh, kasutamine strateegiate väljatöötamiseks ähm, nende riikide jaoks, millega me peame inimõiguste alast dialoogi. meie usume, meie raportöör usub, et on väga tähtis seda arutelu suveräänsemalt vaadata. nii nagu seda tehakse igal aastal inimõiguste aasta aruandega. suur tänu ja proua Kopa! suur tänu, härra esimees! mina tahaksin õnnitleda raportööri suurepärase raporti puhul, mis toob välja selge sõnumi ja inimõiguste tähtsuse inimõigused peavad olema Euroopa poliitikate keskmes ja ka meie suhete keskmes ülejäänud maailmaga. me peame tagama järjepidevuse erinevate välistegevuste vahel ja me peame Äh, hoolitsema selle eest, et äh, rahvusvahelistes kaubanduslepingutes oleks inimõiguste klausel sees. ja sellepärast tuleb arvest-, peame olema kindlad, et saame arvestada kolmandate riikidega inimõiguste küsimuses. meie ise peame olema suurepäraseks eeskujuks, kui me räägime inimõiguste kinnipidamisest, siis kui me soovime olla usaldusväärsed äh, ja tõsiseltvõetavad inimõiguste alal kui me vaatame, me peame vaatama kõigepealt olukorda oma koduõuel ja alles siis hakkama kritiseerima teisi. tõhus koostöö inimõiguste äh, valdkonnas liikmesriikide vahel on väga tähtis ja sellepärast ma toetan ka neid vihjeid, mis on tehtud selle kohta raportööris. olen teinud äh, muudatusettepanekud ja mul on väga hea meel, et minuga on ühinenud teised liikmesriigid, kes on, räägivad ettevõtete sotsiaalsest vastutusest. me ei tohi ära unustada seda, et Euroopa Liidu suured hargmaised ettevõtted äh, on osad tsivilisatsiooni arengust, et ka neil on vastutus inimõiguste eest kanda ja nad peavad kinni pidama Euroopa Liidu juhistest. Euroopa Liidu liikmesriikidel peavad olema riiklikud kavad inimõigustest kinnipidamiseks ja nad peavad andma endast parima selleks, et nende partnerriigid äh, peaksid kinni rahvusvaheliselt tunnustatud äh, ettevõtte sotsiaalse vastutuse põhimõttest. suur tänu! suur tänu ja nüüd härra Tavares, palun! suur tänu, suur tänu kolleegidele Gomesile, Kopale ja teile ka, et te meie kolleegi Kalle asendasite. kuna meil ei ole palju aega, ma tean, et minister ja suursaadik on siin kohal, ma keskendun lihtsalt ettevõtete sotsiaalsele vastutusele, minu arvates on tegemist väga tähtsa küsimusega, ma tervitan kõiki neid muudatusettepanekuid, mis selles valdkonnas on tehtud siin põhimõtteliselt tuleb meil jõuda kompromissettepanekule ja ma arvan, et see meil ka õnnestub inimõiguste küsimuse lahendamine ei ole tähtis mitte ainult meie usaldusväärsuse tõstmiseks kogu maailmas, vaid tegelikult ka meie välispoliitika tõhususe suurendamiseks ja tegelikult ka nende standardite jaoks, mida me soovime, et kogu maailmas rakendatakse. mõtlen siin tööjõule kehtestatud standardeid ja ka teisi valdkondi, kus meil on probleeme, keskkonnastandardeid näiteks. ma arvan, et äh, tõsiasi, et Euroopa ettevõtted ei käitu, vabandust, et ma seda nii otse välja ütlen, et teatud Euroopa ettevõtted ei oska käituda ja et me ei saa sundida neile peale seda nõndanimetatud õiget käitumist, muud, mõjutab meid ja meie usaldusväärsust inimõiguste alal, aga tegelikult mõjutab see ka meie enda majanduslikku ja sotsiaalset olukorda meie majanduslikku sotsiaalset reaalsust, nii et kui me ei võta ettevõtete sotsiaalset vastutust tõsiselt, siis mingil hetkel öö, äh, me lihtsalt mõtleme liiga lühiajaliselt ja arvame, et inimõigused on teiste poliitikate lisanduseks. samal ajal on aga meil seda vaja nii pragmaatilistel põhjustel kui ka humanitaarsetel põhjustel. see peab olema üks täies, täieõiguslik poliitika. ja seepärast järgmisel nädalavahetusel vaatame need muudatusettepanekud läbi ja üritame välja töötada kompromissettepanekud. suur tänu, härra Tavares! ja nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde meil on siin Küprose välisminister Erato Kosaku Markulis, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja komisjoni asepresidendi Catherine Ashtoni nimel ja ta annab meile ülevaate välisasjade nõukogu viieteistkümnendal oktoobril kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal toimunud kohtumise tulemustest. tere tulemast, proua minister. suur tänu ka härra Sevimoole, suur tänu, et olite nii kannatlikud. Äh, hindame seda väga. suur tänu ka kõikide komisjoni liikmete nimel selle eest, et tulite täna siia ja annate meile ülevaate äh, välisasjade nõukogu tulemustest see nõukogu kohtumine toimus selle nädala alguses. nõukogus arutati tervet rida tähtsaid ja tundlikke küsimusi. kõigepealt Süüria. laastav olukord Süürias ei ole mitte ainult mureallikaks äh, ja üleskutseks, vaid on ka üleskutse äh, reageerida, peale selle on see ka julgeoleku mõistes väga tähtis. teiseks Iraani tuumaprogramm, me teame, et läbirääkimised on praegusel hetkel läbi kukkunud ja meil ei ole käegakatsutavaid tulemusi. nõukogu soovib selle kahepoolse lähenemise juurde ja ühendada diplomaatilised läbirääkimised sanktsioonide tugevdamisega peale selle rääkisite te Mali küsimust ja vajadust taastada õigusriigi põhimõtted ja kaitsta selle riigi territoriaalset terviklikkust. me tahame teada, mida nõukogu kavatseb teha Mali osas ja kas ÜRO toetust äh, kasutatakse, arvestades, et äh, Julgeolekunõukogu on vastava mandaadi andnud. ka Valgevene küsimust arutati samamoodi nagu ka teisi arenguga seotud küsimusi. kuna meil ei ole palju aega, siis annan kohe teile sõna, meil on teie jaoks piisavalt sõna, nii et palun. Mr President uh,, thank you very much uh,, distinguished. suur tänu, lugupeetud uh, Euroopa Parlamendi komisjoni liikmed minu jaoks on suur heameel ja suur au teiega siin täna kohtuda ning äh, komisjoni asepresidendi parunes äh, Catherine Ashtoni nimel äh, esitan teile ülevaate viieteistkümnenda oktoobri välisasjade nõukogu kohtumisest Luksemburgis, see oli väga edukas ja väga tulemuslik viieteistkümnendal oktoobril toimus pidulik õhtusöök Vene välisministri Sergei Lavroviga. me arutasime eh, kahepoolselt olulisi küsimusi, energia, kaubandus, eh, partnerlus eh, moderniseerimise osas, kodanikuühiskonna küsimused, viisad, küsimused ning samuti ka paljusid rahvusvahelisi küsimusi, nagu näiteks Süüria, Iraan ja Mali. see oli väga pikk ja elav arutelu, kus eh, kõik asjast, asja osapooled esitasid avameelselt omapoolseid arvamusi ja tõs, eh, seda tehti väga tõsiselt ja avameelselt. kuna õhkkond oli väga positiivne, eh, siis see oluline meie jaoks oluline positiivne õhkkond meie selle tähtsa partnerriigiga suhtlemisel äh, äh, jäi pidevalt, äh, oli pidevalt nähtav. detsembris toimub tippkohtumine Venemaaga. kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta rahu, Nobeli rahupreemia omistati ju Euroopa Liidule, saime selle esmaspäeval teada ning tegime selle koha, selle kohase lühikese avalduse, rõhutades, et Euroopa Liidu tegevuse tunnustamine on üleskutse väsimatult edasi töötada rahu nimel ning põhiõiguste ja väärtuste kaitsmise nimel ja teha kõik selleks, et meie välistegevus oleks ühtsem, ülevaatlikum ja efektiivsem. tsitaadi lõpp meie äh, päevakorra esimene punkt oli Mali. olukord Malis äh, on endiselt väga murettekitav. Euroopa Liidu, äh, vabandust, ÜRO Julgeolekunõukogu võttis vastu teise resolutsiooni, mis teeb ühtlasi ülekutse Euroopa Liidule abi ja, ja ekspertnõustamise eh, eh, omist- eh,, osutamises eh, Malile. võtsime vastu eh, kriisihalduse eh, põhimõtted, see puudutab ühtlasi sõjalise missiooni saatmist, et Mali armeed ümber struktureerida ja paremini ette valmistada. meie tegevus on võtnud aluseks ohu suuruse kogu piirkonnale, kogu maailmale, ebastabiilsuse, terrorismi ja piiriülese kuritegevuse levikuga seoses Malis. meie soovime, et õigusriik taastataks, et taastataks demokraatlik valitsus, mis kontrollib kogu piirkonda on vaja teha tihedat koostööd ÜRO-ga, Aafrika Liiduga ning äh, ECOWAS-iga ja seda vajadust rõhutati. Romano Prodi ÜRO erisaadikuks äh, nimetamine äh, Saheli piirkonda sai soe vastuvõtu osaliseks ning novembri, novembri välisasjade komisjonis räägime Malist edasi. praegusel hetkel põhiline prioriteet ehm, tapmise lõpetamine. võtsime ning nõukogu vastavalt vastu võetud otsused ehm, eh, rõhutasid seda punkti eriti. samuti ehm, rõhutasime, et, et, et meie sanktsioonid on suunatud režiimi ja mitte äh, kodanikuühiskonna vastu. me oleme väga mures Süüria kriisi levimise pärast naaberriikidesse ning äh, samuti mõistame rangelt hukka Süüria äh, poolse Türgi territooriumi pommitamise, kutsume üles äh, kõiki osapooli, et kriis ei süveneks. diplomaatilised ja poliitilised jõupingutused kriisi lahendamiseks jätkuvad nõukogu toetab ÜRO äh, Araabia liiga ning Laktab Rahimi äh, ja Laktab Rahimi tegevust paralleelselt nende jõu, nende jõupingutustega äh, peab ütlema seda, et äh, saabuv talv nõuab humanitaarabi saab toetamist äh, või levitamist eriti, levitamist eriti oluliseks ning äh, meie, meie arenguabi volinik äh, ütles, et abi äh, osutus jõuab kahesaja kolmekümne miljoni euroni. me peame üritama veel rohkem ära teha liik-, naaberriikides, kus on vast võetud väga palju Süüria põgenikke, samuti peame üritama jõuda kodanikuühiskonna Süürias endas. mis puudutab Egiptust, siis kõrge esindaja andis ülevaate Euroopa Liidu ja Araabia Liiga kohtumisest, mis toimub kolmeteistkümnendal novembril ja eh, samuti ka Euroopa Liidu Egiptuse ehm, eh, tegevusrühma kohtumisest, mille eesmärgiks on välja töötada äh, edasised suunised ja kaasata sellesse võimalikult palju eh, osapooli. samuti võtame arvesse Egiptuse põhilisi prioriteete kaubandust, eh, eh, turismi ja varakaitset. me, meid on, oleme kutsunud Euroopa Parlamenti oma rolli oma rolli mängima ja sellel kohtumisel osaleda. samuti räägime Lähis-Ida äh, rahuprotsessist, leiame, et Iisrael ja Palestiina peavad läbirääkimisi jätkama, meil on vaja kahe riigi äh, lahendust, mis garanteeriks rahu ja stabiilsuse mõlemale osapoolele. mis puudutab Iraani, siis me leidsime, et on vaja uusi äh, Eh, uusi sanktsioone finants, kaubandus, energia ja transpordi valdkonnas. Need meetmed, sanktsioonid eh, on oma sihikuks võtnud Iraani eh, programmi, tuumaprogrammi, nii et me ei soovi, soovi rünnata Iraani rahvast. me saadame selge signaali Iraanile äh, Eh, nõuame, et eh, nad eh, võtaks arvesse rahvusvahelise üldsuse muret nende tuumaprogrammi pärast ning palume neil tegutseda konstruktiivselt. samas nõukogu oma järeldustes kinnitas Euroopa Liidu kavatsust leida diplomaatiline lahendus Iraani äh, Eh, tuuma eh, arengu küsimustele lahendust tuleb leida järk-järgult. sanktsioonid ei ole eesmärk iseeneses. see on Iraani režiimi kätes, on käivitada tähenduslikud läbirääkimised, et suurendada usalduse kasvu äh, nende tuumaalasesse tegevusse. E kolm pluss kolm jätkab Iraani survestamist, et, et kahepoolse toimimissüsteemi lähenemine endiselt toimiks. keskendume idanaabrusküsimustele, eh, olukorrale Venemaal ja Gruusias pärast valimisi. mis puudutab Valgevenemaad, siis äh, leiame, et leidsime, et seal muutused ei toimu. me peame oma poliitikus, poliitikas jääma ühtseks, et nende mõju oleks võimalikult suur. me jääme endiselt kriitiliseks, kui inimõigusi ei respekteerita, nõuame, et kodanikuühiskonda ja poliitilist opositsiooni respekteeritaks. meie eh, tegevus, meie sanktsioonid rõhutavad meie, meie selgeid seisukohti Gruusias, oleme valmis, valimiste järgsel perioodil oma tegevust jätkama. me kavatseme oma tegevust, tihedat tegevust seal jätkama me oleme kindlasti valvsad, sest olukord võib seal muutuda. nõukogu vastu võetud äh, järeldused rõhutavad seda fakti. Äh, Baroness Ashton rõhutas, et ta pöördus äh, volinik Füüle poole ja samuti ka Helga Schmidti poole, et nad kohtuks, et nad külastas Gruusiat, kohtus mõlema osapoole esindajaga ning et ta tutvustaks uuele Gruusia valitsusele Euroopa Liidu Gruusia vahelist koostööd. praegusel hetkel see visiit ka toimub. volinik Füüle ja proua Helga Schmidt äh, lahkusid eile õhtul. kohtumine toimub täna, kaheksateistkümnendal. me kohtume, ootame huviga Euroopa Parlamendi äh, arutelu järgmisel nädalal nii Valgevene kui Gruusia küsimustes. see on minu poolt kõik. nagu ma alguses ütlesin, võtsime vastu eh, otsused Süüria, Iraani, Valgevene, Gruusia ja Mali kohta. Need on loomulikult kõigile kättesaadavad. olen valmis vastama teie küsimustele. Thank you very much for suur tänu selle põhjaliku ülevaate eest. selle kohta, mida Välisasjade Nõukogus arutati. kolleegid, teil on nüüd võimalus esitada küsimusi, teha märkusi. palun üritage olla võimalikult lühidad ja täpsed, selleks et kõik kolleegid saaksid võimaluse sõna sekka öelda. ja proua minister me tõesti tahaksime kuulata ära teie küsimused, äh, teie vastused kõikidele küsimustele. suur tänu teile. kolm küsimust. Te mainisite äh, härra Lavrovi ning Euroopa Liidu Venemaa tippkohtumist. kas äh, Süüria Äh, koha pealt on Venemaa äh, poolt äh, mingisuguseid muudatusi oodata nende poolses lähenemises. loomulikult seda ei saa nõukogu järeldustesse sisse panna. teine küsimus. Te rääkisite väga lühidalt Lähis-Idast ning Iisraeli Palestiina küsimust ja president Avasi eh, sõnavõttu, kas see eh, küsimus oli samuti, eh, kas see kerkis samuti esile, nüüd kolmas küsimus puudutab Iraani. Iraan endiselt õigustab oma uraani rikastamise protsessi ma nägin Iraani suursaadikut, kes äh, selgitas, et äh, ta on kõik äh, teinud selleks, et saada isotoope siis kiiritusravi väljaarendamiseks, kuid seda oli täiesti võimatu teha. et, et ühesõnaga, ühesõnaga, milline äh, Äh, on, millised on arengud siis Iraani koha pealt ja, ja nüüd äh, proua Gomes. Um, uh, suur tänu, proua minister, suur tänu, et äh, tulite siia. tahaksin küsida Mali kohta selle ühise kaitse- ja julgeolekupoliitika raames läbiviidava operatsiooni kohta jah, me saame aru, miks ÜRO on taotluse esitanud, me tahaksime teada, kas liikmesriigid on tõesti valmis andma oma panuse selle operatsiooni läbiviimiseks, mõelgem siin just äh, majanduskriisi tagajärgede peale ja mõelge ka sellele õudsele viisile, kuidas äh, Euroopa Liit viis läbi operatsiooni naaberriigis, mille eesmärgiks oli ka praeguste probleemide lahendamine mõtlesin Guinea-Bissaud, seal oli jällegi õigusriigi põhimõtetega probleeme, organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus, seotus terrorismiga. Neid probleeme pole lahendatud, asjad lähevad pigem hullemaks. ja Euroopa Liit ei tee mitte midagi ma olen operatsiooni poolt Malis, aga ma arvan, et Euroopa Liit ei tohi silmeid, silme sulgeda selle ees, mis toimub Guinea-Bissaus, nii et tahaksin teada, kas see tuli ka teie aruteludes nõukogus välja. mu kolleeg Veronique küsis Süüria kohta. mina tahaksin teada, kas, mõeldes nüüd kohe saabuvale talvele ja räägiti humanitaarabi äh, äh, paradiiside loomisest ja ma ei mõtle nüüd seda, kas äh, mitte Süüria sees, vaid Türgi territooriumil. ja siis ka nende humanitaarabikeskuste kaitsmise peale. et kas selle peale mõeldi? ja Lähis-Ida, Veronique jällegi küsis Palestiina ja ÜRO kohta, aga ma taht-, tahaksin teada AK kohta millised on need ettepanekud ja eesmärgid, mis on äh, nõukogu paika pannud rahuprotsessi jaoks? samal ajal aga tundub, et äh, nõukogu pigem toetab äh, seda Iisraeliga Äh, kokkulepet. Äh, võib-olla seda ei ole nõukogus arutatud, aga kuna see puudutab teie koduriiki ja Euroopa Liidu suhteid äh, oma naaberriigiga Türgiga, nimelt härra Barroso nimetas esindaja, kes peaks tegelema Küprose küsimusega. kuidas teie sellesse suhtute? aitäh, proua Koomes, härra Huntis, palun. aitäh, härra esimees. soovin tänada Küprose välisministrit, et ta leidis aega täna meie juurde tulla ning teavitada meid nõukogu kohtumise tulemustest. ma sooviksin küsida äh, Äh, siiski paar küsimust äh, selle kohta, mida te siin äh, käsitlesite, need on üldisemad teemad ning need puudutavad üldisemalt nii järeldusi kui ka proua Ashtoni tegevust kõigepealt. täiesti üldine küsimus, see on seotud Araabia riikides aset leidvate eh, ülestõusudega, need on teemad, mida on palju arutatud. võib-olla te saaksite anda üldisema hinnangu sellele, kas Euroopa teeb ikkagi kõike seda, mis ta võiks teha eh, selleks, et olukord nendes riikides muutuks rahulikumaks. minu arvates ei ole see nii kui nüüd jätta kõrvale eh, sisulised küsimused, siis asi on praegu selles, et Euroopa Liit peaks olema rahutooja ning eh, kui nüüd vaatame seda, mida Euroopa Liit tegelikult teeb poliitika valdkonnas, me ju saime praegu Nobeli rahupreemia, siis tekib ikkagi küsimus, kas Euroopa Liit on ikka teinud eh, kõike selleks, et lahendada need probleemid, eh, mis meie ees seisavad, kui me vaatame näiteks Palestiina küsimust või kui me vaatame eh, muid küsimusi, siis kas ikka Euroopa Liit on selle preemia ära teeninud? ja teine küsimus, Iraan võib-olla ma sõnastaksin oma küsimuse pisut konkreetsemalt. minu arvates Euroopa Liit ei ole läbi viinud põhjalikku analüüsi selle kohta, mis toimub Euroop-, toimub Araabia riikides, me näeme seda äh, Süüria näol väga konkreetselt, me näeme, milline on olnud tegevus ÜRO raames. millisena hindate teie Euroopa Liidu ja ministrite nõukogu rolli Türgis ning äh, sooviksin Äh, teada, kas Euroopa Liit ei saaks Türgis mängida aktiivsemat rolli. Äh, Türgi äh, osaleb konfliktis väga aktiivselt, samuti on väga oluline Iisraeli küsimus. siin tekivad küsimused, mis ei ole seotud mingite uute vastuoludega, vaid tegemist on vanade probleemidega Eh, mis võib-olla nõu-, eh, nõuavad üldisemat lähenemist. Eh, siin on ohus terve piirkonna rahu ning siin tuleks küsimusele läheneda väga erinevate vaatenurkade alt ning kui me nüüd jõuame tagasi Iraani juurde, siis siin on tegemist probleemidega, mis on seotud väga paljude naaberriikidega. siin on energiavarustuse küsimused mängus ning konfliktide mõju kogu piirkonnale tuleb silmas pidada. kui me vaatame sõjalise sekkumise võimalust Süürias, siis see tooks kaasa veel uued põgenikevood, nad jõuaksid Euroopa Liitu Kreeka kaudu, mida me saame tegelikult ette võtta. ma olen veendunud, et need on teemad, mille üle te kindlasti nõu peate, mida te arutate, kuid et eh, kui me vaatame, milline on sealse olukorra analüüs, siis siin oleks vaja ikkagi laialdasemat lähenemist, tuleks hõlmata rohkemaid aspekte ning meie fraktsioon leiab, et siin oleks tõepoolest vaja teha veel väga palju selleks, et Euroopa Liidu tegevus oleks tõepoolest otsustav ning aitaks kaasa rahu tagamisele selles piirkonnas. Uh, suur tänu, härra Sofokleus, palun järgmisena. aitäh Eh, kõigepealt eh, sooviksin tänada proua välisministrit, eh, et ta leidis võimaluse meie juurde tulla ning rõhutaksin, et ma olen nõus tema seisukohtadega, õigemini nõukogu seisukohtadega, mida ta meile tutvustas ning Euroopa Liidu roll rahu tagamisel peaks olema tõepoolest ühtsem ning äh, me oleme kindlasti nõus selle arvamusega. ma leian ka, et õigusega viidatakse sellele, et meil on siin palju lahtisi küsimusi Mali, Egiptus, Süüria, palestiinlaste küsimusi, Iraan, aga ka Gruusia. ning ma leian, äh, et need seisukohad, äh, mida meile tutvustati, on ka rahvusvahelises plaanis väga olulised. Nad on tihedalt seotud Euroopa Liidu välispoliitiliste eesmärkidega, kuid ma sooviksin esitada kolm päris konkreetset küsimust. kõigepealt see, mis puudutab Süüriat, siis siin me kuulsime, et proua Ashton Äh, võttis ka täiskogul selle kohta selgelt sõna, ta ütles, et äh, Euroopa Liit soovib kõigepealt esit-, äh, osutada humanitaarabi, majandusalast abi, kuid minu arvates meil oleks võib-olla siiski vaja välja töötada Süüria osas plaan B. vägivald selles riigis ei näi lõppevat, vaid pigemini ohud suurenevad järjest ning äh, siin võib osutuda vajalikuks sõjaline sekkumine. mõelgem näiteks Türgi olukorrale. võib-olla me tõepoolest peaksime siin välja töötama praktilise ja konkreetse plaani B, kuidas me saaksime äh, tagada rahu selles piirkonnas. teine küsimus, see puudutab Palestiina probleemi. Äh, minu arvates, kui meie äh, siin ütleme, et siin on vaja leida lahendus, me oleme seda korrutanud juba aastaid meil on vaja lahendust, meil on vaja äh, tagada rahvusvahelise õiguse täitmine, kuid kas meil on mingit konkreetset plaani selleks? ja kolmas küsimus, äh, see puudutab seda, mille, seda, millest rääkis juba proua Koomes me äh, peaksime mõtlema niisuguse ametikoha loomisele, mille esindaja tegeleks tõepoolest praktiliste tehniliste lahenduste väljatöötamisega, võib-olla oleks võimalik leida niisugune inimene. niisugune tehnokraat, kes läheneks asjadele oma vaatevinklist, võib-olla võiks siia kaasata ka poliitilisi aspekte, need olid minu kolm küsimust. ning ma tean oma kogemustest, et te olete alati valmis leidma praktilisi ja konkreetseid lahendusi ning vastuseid neile küsimustele, aitäh! suur tänu, härra Lainen ja siis annan sõna proua ministrile. Äh, eh, proua minister, te mainisite Gruusiat on väga hea, et Euroopa Liit on nüüd muutunud aktiivseks ka selles riigis ning tunneb muret Gruusia arengute pärast. Gruusial on Euroopa Liiduga assotsieerimisleping eh, ning oleks loomulikult eh, hea, eh, kui assotsieerimisleping tõepoolest ka lõplikult alla kirjutatakse. see aitaks sellel riigil edasi liikuda. küsimus on selles, milline on Euroopa milline on Gruusia uue presidendi suhe Venemaaga, kas siin on oodata positiivseid arenguid, kas uus valitsus suudab Venemaaga kokkuleppeid sõlmida? et ma pean aga mainima ka Lähis-Ida, siin on olnud juttu kahe riigi äh, lahendusest, kuid me ei suuda takistada Iisraeli rajamast uusi asundusi. kui selline poliitika jätkub, siis paari aasta pärast ei olegi meil enam mingit võimalust rääkida kahe riigi lahendusest. ning eh, me peame mõtlema sellele, eh, kuidas ikkagi lahendada see olukord, kus Euroopa Liit on niivõrd abitu ja ei tee tegelikult mitte midagi selleks, et asunduste rajamist tõepoolest takistada meil ei ole mingeid meetmeid, mis näitaksid Iisraelile, et me ei ole tema poliitikaga nõus. Süüria ning konflikti naabrustel, naaberaladele laienemise võimalus, eelkõige Türgi kaasamine konflikti, meil tuleb mõelda, kuidas me saame takistada sõja puhkemist Türgi ja Süüria vahel tegemist ei ole tühiste lahingutega, vaid siin on tegemist tõsise sõjalise konflikti ohuga. Thank you, Mr Lainen. suur tänu, härra Lainen. ja nüüd annan sõna tagasi proua ministrile, palun. Thank you, Mr, <clears throat> Mr President. suur tänu, härra esimees, jah, tõesti oli väga palju küsimusi ja ma arvan, et mõned neist isegi kattusid seega. üritan vastata nii paljudele kui võimalik ja teen siis ka kohe algust. kõigepealt äh, härra Lavroviga kohtumine, nagu ma ütlesin, meil olid väga head arutelud äh, nii kahepoolsetes küsimustes kui ka rahvusvahelistes küsimustes mõtlen siin Süüriat, Iraani ja Malit. Süüria puhul jah, otse loomulikult oleme nõus, et teatud küsimustes me Vene Föderatsiooniga ühel nõul pole, see pole kellelegi saladuseks, tegemist oli väga hea ja siira aruteluga õhtusöögi ajal ja võin teile öelda, et härra Lavrov kordas oma riigi seisukohta Genfi konventsiooni kohta. see oli küsimus, äh, millest ta rääkis äh, meie aruteludel, aga ma ei saa öelda, et oleks olnud äh, mingit liikumist nende vastuolude vähendamise suunas Süüria küsimuses. aga jällegi kordan veel kord, äh, arutelu oli väga siiras ja konstruktiivne ja nagu kõrge esindaja hiljem ütles, see oli ka väga hea ettevalmistus Euroopa Liidu Venemaa tippkohtumise jaoks, mis toimub veel sellel aastal. Lähis-Ida. me rääkisime otse loomulikult äh, kõikidest äh, küsimustest. Te teate, et nõukogu maikuus võttis vastu ühe kõige karmikäelisema järelduse, mida nõukogu üldse kunagi oma ajaloos vastu on võtnud, väga tugevasõnalise otsuse asunduste ja kahe riigi lahenduse kohta. me arutasime ka president Abbasi avaldust äh, et tuleks vastu arut-, arut-, arut-, selle kohta, et resolutsioon äh, üldassamblees äh, Palestiina kohta tuleks vastu võtta, kuid arutelud põhiliselt keskendusid sellele, kuidas meie saaksime konstruktiivsemalt äh, seda protsessi uuesti käima lükata see oli see, millele me põhiliselt keskendusime. ja otse loomulikult me ei tea praegusel hetkel, mis on selle resolutsiooni sisu, mille eh, eelnõu Palestiina ametivõimud meile edastavad, nii et meie keskendusime sellele, kuidas protsess uuesti käima lükata asunduste küsimuses on meie seisukoht väga selge igal võimalusel nii järeldustes kui ka oma avaldustes ja kõrge esindaja ning liikmesriikide avaldustes on alati korratud seda, et tegemist on rahvusvahelise õiguse rikkumisega ja vastuvõetamatu olukorraga. ja kui lugeda järeldusi, siis tuleb selgelt välja, et ma olen seda seisukohta ka väga karmikäeliselt sõnastanud. Iraan, jällegi, meie seisukoht on selge, see tuleb välja ka järeldustes, mis me vastu võtsime esmaspäeval. jah sanktsioonid ei ole omaette poliitika, nii nagu ma ütlesin seda sissejuhatavas sõnavõtus, sest need ei lahenda probleemi. tegemist on osas, osaga sellest kahesuunalisest lähenemisest meil on väga tugev diplomaatiline äh, lähenemine, te teate, et kõrge esindaja kohtub Iraani poole esindajaga kolm pluss kaks läbirääkimiste raames. ja samal ajal me üritame suurendada usaldust ja ettepanekuid, mida on tehtud usalduse tõstmiseks. nõukogu seisukoht on selge mõistetakse hukka äh, rikas, uraani rikastamine ja ka see, et äh, ÜRO mm, resolutsiooni raske vee kasutamise kohta rikutakse see on äh, nõukogu seisukoht. Äh, Mali operatsioon. tegemist on ajaga, mil ülemkogu ja ka kõrge esindaja on välja töötamas ühise kaitse- ja julgeolekupoliitika operatsiooni, praegusel hetkel on väga vara veel öelda, mida liikmesriigid ette võtavad, kuid arvestades olukorra tõsidusega ja meie suure murega, mida viimasel, viimastes nõukogu järeldustes ka välja toodi, siis ma arvan, et hoolimata kriisist ja majanduslikust olukorrast äh, liikmesriigid äh, on äh, heldekäelised selle operatsiooni käimalükkamisel. aga rohkem informatsiooni saame järgnevatel nädalatel. viimased arengud Guinea-Bissaus, proua Gomes, on äh, vägagi murettekitavad meil oli eile võimalus poliitilise dialoogi raames Euroopa Liidu ja Capo Verde vahel seda küsimust arutada ja Capo Verde on väga mures, sest äh, need äh, arengud toimuvad ka Capo Verde naabruses äh, narkootikumide illegaalne transportimine ja ka ülejäänud äh, illegaalsed teod mõjutavad äh, väga palju seda riiki ja need arengud valmistavad muret. nõukogul oli võimalus välja töötada oma seisukoht see oli nii minevikus kui ka praegu ja tegemist on mureküsimusega. olukord Malis äh, ja üleüldiselt äh, olukord Saheli riikides on väga murettekitav äh, ja seetõttu see otsus võeti vastu, kuna Julgeolekunõukogu oli esitanud taotluse mis puudutab neid äh, humanitaarabi paradiise, mõned liikmesriigid varem on teinud äh, selliste äh, keskuste loomise kohta Süürias ehk siis riigis endas. selles, selle ettepaneku osas ei ole ühist seisukohta, eriti just sellepärast, et julgeolekunõukogus on äh, arvamused lahknevad. üks asi on selliseid humanitaarabikoridore või humanitaarabikeskusi äh, luua, aga teine asi on äh, selle rahva kaitsmine, kes on nendes keskustes ja koridorides. nii et praegusel hetkel ei ole üle, ei ole Julgeolekunõukogus ühist seisukohta humanitaaralane olukord on äh, väga halb, inimesi tapetakse iga päev, tapetute arv on ületanud neljakümne tuhande ja väga tähtis on lõpetada rahu, vabandust, vägivald ja lõpetada tapmised. seetõttu nõukogu kordas veel kord, et ta toetab äh, härra Ibrahimi missiooni, kes praegusel hetkel on läbi viimas äh, visiite äh, võtmetähtsusega riikidesse, alustades Süüriast, aga ka naaberriikides äh, Äh, mitmed riigipead on äh, ka härra Ibrahimiga ÜRO Üldassamblee nädalal kohtunud äh, New Yorgis, et arutada neid küsimusi. nüüd leping Iisraeliga, see AKA leping. praegusel hetkel ei ole ühist seisukohta nõukogus mõned äh, liikmesriigid on äh, väga selge seisukoha välja töötanud äh, ja on juba võtnud vastu otsuse nende toodete kohta, mis on pärit okupeeritud aladelt ja asundustest, kuid praegusel hetkel ei ole mitte mingit ühist seisukohta oli kaks küsimust, mis puudutasid eh, Küprose probleemi ja uue eh, eriesindaja ametisse määramist, eh, mida tegi Barroso. ma üritaksin sellele vastata hiljem, pärast selle koosoleku lõppu Äh, kahe, nelja silma vestluses, sest siin praegu ma esindan eesistujamaad ähm,. ja ma arvan, et see ei oleks õige, te teate, olen siiras ja avatud, aga ma arvan, et see praegusel hetkel ei ole õige hetk seda küsimust arutada. me rääkisime siin äh, Välisasjade Nõukogust ja ma arvan, et Küprose küsimusest tuleks rääkida äh, mõni teine kord äh, ja siis nelja silma all. küsimus, mis puudutas Araabia riike, Araabia kevadet ja mida Euroopa Liit äh, ette võtab siin oli kuulda ka kriitikanooli ja kõhklusi, et kas Euroopa Liit on ära teeninud äh, Nobeli rahupreemia. tahaksin lihtsalt äh, veel kord korrata seda, mida välisasjade nõukogu äh, liikmed Nobeli rahupreemia kohta ütlesid. tegemist on nii-öelda tagasiulatuva preemiaga Euroopa Liidu rahupüüdlustele selle loomisest saati ja pole mitte mingit kahtlust, et Euroopa Liit on olnud äh, rahuprojekt. meil ei ole olnud äh, pärast viimase maailmasõja lõppu mitte ühtegi äh, uut maailmasõda ega ka ühtegi sõda Euroopa Liidus ja Euroopa Liit on väga palju panustanud äh, sellesse. jah, rahupreemia on tegelikult stiimuliks Euroopa Liidule jätkata seda teed Te mainisite siin Palestiina küsimust, Araabia kevadet sõjat ja ka teisi kriise, nii et palju on veel teha. ja Euroopa Liit mis ei ole kohe kindlasti mitte ainus äh, osapool, meil on ÜRO ja ka ülejäänud institutsioonid, kuid Euroopa Liit üritab alati oma rolli kooskõlastada teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega, samamoodi nagu ka teiste piirkondlike organisatsioonidega. ja seetõttu näiteks Süüria küsimuses teeme me tihedat koostööd Araabia liigaga ja meil toimub äh, ministeerium, ministrite tasandil Araabia liiga ja Euroopa Liidu kohtumine, tegemist on teise sarnase kohtumisega Kairos kolmeteistkümnendal novembril tegemist on suurepärase võimalusega Euroopa Liidu ja Araabia liiga riikide jaoks äh, rääkida kõik, rääkida läbi kõik need sündmused, mis on toimunud äh, Euroopa Liidu lõunapiiril. paljudes äh, lõunapoolsetes naaberriikides on äh, käimas üleminekuprotsess ja meil, me jätkame oma pingutusi nende riikide toetamiseks. me vaatame, kuidas me saaksime neid ka edaspidi jätkata, eh, jätkata ja toetada ja seda koostöös siis teiste organisatsioonidega. Türgi roll. Türgi on otse loomulikult riik, mis äh, on mänginud ja soovib ka jätkata tähtsa rolli mängimist selles piirkonnas. ta ei ole ainus riik, ta on väga tähtis riik selles piirkonnas, aga on ka teisi tähtsaid riike Araabia maailmas, mis on võtnud enda kanda tähtsa rolli. ja ma mainisin siin juba Araabia liigat, mis peaks Araabia kevade riikide probleemide lahendamisel võtma juhtiva rolli. tundub, et ma olen vist kõikidele küsimustele vastanud, kui ei, siis andke teada, aga tundub, et sai vist kõigile vastatud suur-suur tänu teile, suur tänu, proua minister, veel kord suur tänu ja tänu selle eest, et tulite siia arutelule väliskomisjoni liikmete ette selleks, et äh, koosolekut Äh, lõpetada veel kaks asja, päevakorrapunkt mitmesugust, seal ei ole meil mitte midagi ja tahan teile teada anda, et järgmine koosolek on väliskomisjoni erakorraline koosolek järgmisel nädalal neljapäeval Strasbourgis, kus me hääletame kella kümnest äh, kuni poole kaheteistkümneni järgmise nädala neljapäeval sellega oleme me päevakorra ammendanud, suur tänu kõigile osalemise eest ja koosolek on lõppenud.